Chers collègues, je vous propose de reprendre. Euh, kallid kolleegid, jätkame tööga. ja härra Ori äh, raporti juurde oleme nüüd jõudnud, mis puudutab liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniseid, siis äh, siin on ka ette nähtud arvamuste vahetus härra Bruno Kokeega, kes on EMKO esimees ehk siis äh, tööhõivekomisjoni või komitee president. tegemist on nõukogu organiga siis, äh, kus valmistatakse ette EBSCO sotsiaalasjade nõukogu töö ja neil on otsustav tähtsus nende muudatuste ja nende seisukohtade osas, mis nõukogus lõpuks vastu võetakse, nii et suur tänu teile selle eest, et täna siin viibite ma teen ettepaneku, et nagu ikka siin esmalt anname sõna teile kümneks minutiks ja teil on siis võimalus selgitada, mis tuuled nõukogus puhuvad ja seejärel avame arutelu. nüüd, et teil oleks ka pilt sellest, mida komisjoni liikmed arvavad siis äh, kaks asja, esmalt ajakava kohta. me tõesti ei ole rahul siin komisjonis, kuid ka parlamendis sellega, kuidas sel aastal on üldsuunised äh, vastu võetud. ometigi on tegemist ju esimese kakskümmend kakskümmend strateegia sammuga. nii et me näeme, et siin on mängus ka väga olulised poliitilised tähised ja teiseks, isegi kui äh, see koda, Euroopa Parlament on väga palju võidelnud selle nimel, et majandussuunised äh, ja tööhõivesuunised käsitletakse samas dokumendis, et neid peetakse ühe dokumendi sisesteks, siis äh, tegelikkuses me näeme, et nii komisjonides kui ka nõukogus tegelikult on need read ära jagatud komisjonide vahel. ja sel aastal Majandus- ja Rahanduskomisjon otsustas, et ei koosta resolutsiooni. ning see seab meid kergelt keerulisse olukorda ja me peame vaatama, kuidas teatud sõnumid läbi suruda ning kuidas tagada teatud dünaamika eh, ridade osas. seda võttes arvesse ka praegust konteksti, strateegiat kaks tuhat kakskümmend, eriti meie eesmärki vähendada vaesust, eh, mis nähtavasti on ka teie komitees üheks eh, arutlusel olevaks punktiks. ja samuti koostati resolutsioon eelmisel kuul selle kohta, aprillikuus tegelikult juba. nii et äh, me oleme tõesti teadlikud sellest, kui oluline see eesmärk on, kui oluline on ka seda eesmärki alles hoida. nimelt, et siis Euroopa tasandil selle probleemiga tegeldaks. ma pigemalt äh, praegu sõna ei võtakski, annan teile sõna kümneks minutiks ja seejärel on siis võimalik teile küsimusi esitada, teil vastata. suur aitäh ja suur aitäh selle eest, et kutsusite EMCO siia oma arvamusi tutvustama ning samuti äh, tutvustama teile tulemusi aruteludelt, mis puudutavad viimaseid äh, suuniseid siis tööhõive kohta nõukogus. esmalt vastamaks teie muredele ajakava kohta siis äh, minu meelest on siin oluline rõhutada, et EMKO omalt poolt Eh, tunnetab seda ka kui probleemi. strateegia kaks tuhat kakskümmend tuli välja hilja, eh, komisjon tuli oma ettepanekutega hilja alles märtsis välja, eelmine strateegia jõudis lõpule selle aasta lõpus, need uut strateegiat oli vaja, me ei saanud eh, vaakumisse jääda ja oli vaja otsus vastu võtta enne juunikuu ülemkogu. nii et see ettepanek jah, tuli enne kevadist ülemkogu, seda ei olnud võimalik enne arutada nõukogu üksustes. ja kui ülemkogu kevadel otsustas teatud asjad ära, siis äh, üldsuuniste väljatöötamine, mis täna on ka siin küsimuse all, need, nende ettepanekutega tuldi samuti välja väga hilja ja EMKO siseselt tegelikult oleme me neid eh, suuniseid eh, saanud arutada ainult korra. üle-eelmisel nädalal siis. nii et ma arvan, et meil on olnud võib-olla vaid päev aega, et neid suuniseid arutada, olgugi et, et tegelikult jah, ettevalmistavat tööd on juba tehtud eh, tööhõive komitee alamtöörühmades kui me aga vaatame eh, nüüd, kui pikad olid arutelud eh, kahe tuhande viienda aasta eh, suunistega, siis need kestsid peaaegu neli kuud. nii et EMKO leidis ka, et aega oli vähe, et jõuda siis konsensusliku tulemuseni. sellel on muidugi omad tagajärjed, esimeseks neist on seotud diagnostikaga, mis puudutas eelmise strateegia läbikukkumist ning see läbikukkumine äh, leiti, oli äh, tingitud kahest põhjusest. esmalt strateegia ei olnud omaks võetud ja teiseks ei olnud äh, eesmärgid piisavalt selged ja piisavalt mõistetavad. sama siis ka väita, et niivõrd lühike aeg, mis selle, meile jäeti, tagaks nüüd seda, et me suudaksime hästi omaks võtta uued eesmärgid. samuti kõik, mis äh, suuniste ümber tegelikult toimub, riiklikud reformikavad äh, äh,, algatused äh,, tupikud, kõik äh, see on omavahel seotud, nii et me peame suuniseid välja töötama kõige sellega arvestades. Te näete, et äh, see kõik puudutab ka seda, kuivõrd äh, mõistetav on, on see, mida me teeme. MK jaoks on need kaks elementi tinginud selle, et mõnes mõttes ja see pigem kirjeldab konteksti, oleme me natukene frustreeritud, me pole saanud arutada neid küsimusi nii, nagu oleksime tahtnud. ja sellega seoses äh, meie koosolekud on sarnanenud äh, pigem mõnes mõttes happening idele, mitte niivõrd äh, sisuliste küsimuste arutamisel, sellepärast et aega pole olnud. nii palju siis ajakava ning äh, selle tagajärgede kohta, mis on tõesti vägagi selged strateegia elluviimise seisukohalt. nii et te näete, kuidas me oleme tegutsenud ja mis on olnud meie vahendid. nüüd selle aja vältel, mis meile jäeti, me siiski konsulteerisime ka sotsiaalpartneritega, mis on äh, EMKO-s esmatähtis, võttes arvesse, et sotsiaalpartnerid panustasid ka eelmisse strateegiasse, nii et me leidsime, et on hädavajalik ka nende arvamusega arvestada. sellest arvamusest äh, kerkisid esile võib-olla kolm aspekti, millega ma usun, oleme me päris hästi arvestanud ka sõnastuslikes muudatustes, mis me oleme teinud suunistesse. esmalt, sotsiaalpartnerid äh, rõhutasid seda, et strateegia ei peaks puudutama mitte ainult äh, tööpakkumisi, vaid ka nõudlust. ehk siis öö, äh, töökohtade loomine ettevõtete poolt oli meie jaoks oluline ja me tahtsime, et meil oleksid vahendid, mis võimaldaksid luua uusi töökohti. teiseks, me tahtsime edasi liikuda võrreldes sellega, mis varem oli tehtud ning tahtsime eh, parandada sotsiaalpartnerite autonoomiat palgaläbirääkimiste küsimustes. kolmandaks, eh, sisemine paindlik turvalisus. jah, tõepoolest kriisiolukorras oleme me viidanud eelkõige erinevatele töötuse vastu võitlemise mehhanismidele või osalisele tööaega töötamisele ja väga paljud liikmesriigid on kasutanud neid mehhanisme. kuid seda on käsitletud ka laiemalt ja sotsiaalpartnerid tahtsid, et see oleks paremini kaasatud suunistesse, et tagataks parem töö kvaliteet ja et kokkulepped oleksid paremad. nii et me kuulasime ära sotsiaalpartnerid ja arvestasime nende soovidega. mis puudutab suuniseid endid aga, siis suunised nagu ka arvamuses on öeldud, mis me saatsime EBSCO-le, siin on tegemist pikaajaliste eesmärkidega, kuid need suunised peavad samuti võimaldama meil ellu viia lühiajalisi poliitikaid. EBSCO eesmärgiks no on vähemalt meie meelest luua uusi töökohti selles mõttes, et me tahame, et tööhõive tase ulatuks äh, seitsmekümne viie protsendini aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, eluaastatest äh, kakskümmend kuni kuuskümmend. nii et äh, tegemist siis on komisjoni ettepanekuga, mis puudutab nii koolitust, haridust, samuti äh, võitlust äh, töötuse vastu ning seda siis tänu sellele, et luuakse uusi töökohti. kuid samuti me tahtsime, et ka seitsmes rida, mis puudutab eelkõige tööhõivepoliitikat, oleks kaasatud. see paraku oli välja jäänud finantsinstrumentidest. tegemist on aga millegagi, mis aitab töökohti luua. tegemist on stiimulitega, erinevate eh, rahaliste stiimulitega, nagu sotsiaalpartnerid ka tahtsid eh, samuti puudutas see kõike, mis puudutas palgade üle käivaid läbirääkimisi nii et me tahtsime siis liikuda selle poole, et luutaks uusi töökohti ning äh, kaasata suunistesse need äh, vahendid, äh, millel on oma eelarve ja mille abil on võimalik siis luua paremat tööhõivet edasi, nagu ka sotsiaalpartnerid rõhutasid, kuid ma usun, et väga paljud liikmesriigid ka olid samal arvamusel EMKO sees. tahtsime me samuti kaasata täpsemaid viiteid eh, töö loomisele ning eh, nõudlusele, seda läbi erinevate instrumentide, mis meil on. ja meie sooviks ei olnud mitte luua ainult selliseid töökohti, mis äh, potentsiaalselt, äh, vabandust, me ei sooviks ainult mitte ainult potentsiaalselt töökohti luua, vaid ka tegelikult olemasolevaid. lisaks äh, sellele veel EBSCO soovis ka mainida meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust, seda süstemaatilisemalt ja kõikjal, seda ka suuniste äh, pealkirjas, nii et see on nüüd siia sisse viidud. ja võrdõiguslikkuse küsimusest räägitakse siin. ja lõpetuseks äh, samuti et äh, taheti, tahtsime me sisse viia äh, märkme, märkused töö kvaliteedi kohta, sotsiaalse kaasatuse kohta. lisaks sellele, et me siis juba mainime võitlust vaesuse vastu. meie jaoks tähendab vaesusevastane võitlus äh, inimeste tööturule äh, toomist, me leiame, et äh, töötamine aitab kaasa vaesuse vähendamisele. aga samas on meie eesmärgiks ka kvaliteetsema töö loomine samuti on meie eesmärgiks tagada kõrge sotsiaalne kaitse. tegemist on siis kümnenda reaga suunistest ning siin me siis ei räägi mitte ainult vaesuse vastasest võitlusest, mis on eesmärgiks, kuid me ütleme, et võitlus vaesuse vastu käib läbi tööturule sisenemise, töö leidmise sest et väga paljud praegu on siiski tööturust kõrvale jäänud. seejärel on muudetud siin veel muudki, meil oli küll vähe aega selleks. seitsmes punkt oli üheks äh, peamiseks arutelude allikaks. ma arvan, et äh, seda seetõttu, et me võrdlesime ka praegust strateegiat Lissaboni strateegiaga. Lissaboni strateegia puhul oli üks rida kutsekoolituse jaoks mõeldud, see rida on endiselt olemas, siia on lisatud muudki. oli ka üks rida eraldi, mis on mõeldud haridusele. ka seda rida on nüüd äh, veel täiendatud, kutseharidus, haridus, haridus, äh, selle kohta on siin palju rohkem kui varem samas tööhõive eh, kohta oli varem viis rida, nüüd on neid üks. nii et te näete, et valikuid oli siin vaja teha, eriti võttes arvesse, et siin mainitakse paindlikku turvalisust ning sellel on palju suurem roll praeguses ettepanekus kui eelmises nii et sellega seoses oli väga palju arutelusid just tööhõive eh, rea ümber. meil on jäänud, võib jääda mulje, et seda nüüd vähem. ja meie mureks oli siis see, et liiga palju välja ei jääks ning äh, et sõnastus ei seaks takistusi mitte millelegi ja võimaldaks teha vähemalt sama palju, kui varem tehti, kui mitte rohkem. nii et see on siis see, mis äh, toitis meie tööd ning äh, mille alusel me oleme ka parandanud äh, seda rida rohkem tööd, rohkem aktiivsust, rohkem stiimuleid tagada stimuleerivad palgad, mis käivad äh, käsikäes tootlikkusega. samuti aktiivne tööhõive, tööturupoliitika, mis on suunatud äh, tööd otsivatele inimestele, töötutele. mis puudutab äh, elukestvat koolitust, haridust, siis siin me enamasti nõustusime nende soovitustega, mis tegi haridus komitee, me oleme kaasanud selle, et oleks paremini kaasata tööhõivesse eh, inimesed ning tuleb ka tagada parem karjäärikorraldus neile, kellel on juba töö. veel üks äärmiselt oluline arutelu puudutas kümnendat suunist tegemist on mõnes mõttes vastusega lepingu sotsiaalsele klauslile, kuid võttes arvesse õiguslikku alust, mis meil on, kus viidatakse ka tööhõivele, siis sellest tulenevalt oli vaja sotsiaalse kaasatuse aspekt sisse viia niimoodi, et tagataks suurem tööhõive. esmalt on äh, paar sissejuhatavat lauset, millega öeldakse selgelt välja, et sotsiaalse kaasatuse ja e, sotsiaalse kaitse e, arendamise eesmärgiks on tagada e, tööhõive. samuti oli meie sooviks kõrvale jätta need poliitikad, mis meie meelest ei ole seotud tööhõivega või mis äh, ei olnud otseselt seotud siis tööhõive eesmärkidega. samuti tahtsime me tagada, et see, mis varem on saavutatud kõikide nende mehhanismide loomisel, äh, olgu tegemist siis äh, ka erinevate kaitsemehhanismidega, näiteks pensionid ja muu selline, et need jääksid siis ikkagi kehtima. nii et me jõudsime kokkuleppele sõnastuse osas kuid nõukogu jaoks jätsime me arutada eelkõige just need eesmärgid, mis on hariduse osas ja võitluse eh, osas vaesuse vastu, ülemkogu kevad ei ole neid väga hästi defineerinud, nii et need on siis sellised lahtised suunised praegu, siin ei ole me EMKO-s eh, otsusele jõudnud ja nii on see olnud eh, tihti ka varem nii palju siis äh, sissejuhatavalt minu poolt ja olen hea meelega valmis ka teie küsimustele vastama. suur tänu! annan kõigepealt sõna meie raportöörile, härra Tšaba Ürile, seejärel proua Stanluk. härra Üri, palun! Ah oui, ça c'est qui marche. D'accord, merci. Euh, igen, köszönöm szót, elnök asszony. Euh, igyekszem röviden összefoglalni. Suur tänu mulle sõna andmast ma katsun kiiresti kokku võtta, mis ma tahan öelda ja lõpuks on mul ka paar märkust. ma mõistan jätkuvalt, et nõukogu ja parlament äh, tegutsevad hetkel teineteisest sõltumata. nõukogu on oma päevakava paika pannud ning ta ei lase ennast segada sellest, kas meie tegeleme samade küsimuste või millegi muuga. esimest eh, versiooni meie raportist olete juba näinud, kus on pandud paika struktuur ja olulised rõhuasetused nendes küsimustes, mis, mida meie peame tähtsaks ja mille alusel meie arvates nõukogu peaks natukene oma arutelusid jätkama. ma mõistan, et kui me Lissaboni ebaõnnestumisi arutame ja püüame teha järeldusi, miks need on nii juhtunud, siis üks põhilisi vigu oli see, et kas, et kõik need juhised ja eesmärgid olid esitatud niivõrd üldiselt, et nende saavutamist on tegelikult väga raske hinnata kõik liikmesriigid väidetavalt oma raportites täitsid kõik nõuded, aga samas, kui me võrdleme saavutatud tulemusi sellega, mis meil kavas oli, siis peame möönma, et me tegelikult jääme kõvasti maha. niisiis, minu lähtepunkt olekski niisugune, et meil on väga hea meel, et ühtlustatud juhised välja tulid, meie ühiseks eesmärgiks on tööhõivet suurendada, selles on kõik ühte meelt. ma ei arva et, et seitsmekümne viie protsendiline eesmärk oleks liialdatud, hoolimatu selle, hoolimata sellest, et selle ellurakendamine võib olla pisut takistatud. ja mis, töökohtade loomine ei ole mitte ainult riigi ülesanne, mitte ainult majanduse ülesanne, seda saab teha nii riik kui majandus. me peame võtma arvesse majanduslikke võimalusi kui ka majanduslikke väljakutseid. see kõik on positiivne, vähem positiivne on aga see, et et juhised ei ole piisavalt koherentset, see oleks, näeb välja umbes nii nagu üks väike laps, kes vaatab mänguasjapoe akent ja ei suuda otsustada, mida ta sealt tegelikult tahaks saada. täpselt samamoodi meie ei ole ka paika pannud selgeid eesmärke ega selgeid viise nende eesmärkide saavutamiseks. oluline on paika panna, missugused on suuremad pinged, suuremad probleemid, sest see on väga oluline samuti selleks, et me saaksime uusi töökohti luua. esiteks tuleb koostada nii-öelda alaeesmärgid. ma saan aru, et need jäävad riikide pädevusse, aga samas nende suunistega me tahaksime nõustada, sest me siin ei räägi ju kohustuslikest suunistest kuna need asjad ei ole kohustuslikud, siis me võime oma suunised ju palju julgemalt sõnastada ja sinna hulka siis ka alaeesmärkide määratlemise. meie eesmärk seitsmekümne viie protsendiline tööhõive, siis peaksime näiteks vanusegrupis kakskümmend kuni kakskümmend neli panema selleks suurusjärguks umbes üheksakümmend protsenti, sest et minu arvates see on täiesti kooskõlas sellega, mida me üldiselt soovime. sest et meie üks eesmärk on ju ka see, et noorukid lõpetaksid õpingud võimalikult kiiresti ja siis siseneksid tööturule. ja kui me mingisuguseid orientatsioone selles vallas paika ei pane, siis on üsna ebatõenäoline, tõenäoline, et me seal midagi saavutame, me võime ju midagi väga üldist kirja panna, aga nii see ka jääb. siis ju suunises number kümme oleme nimetanud laste vaesust. on ju teada, et vaesuses kannatavatel lastel on väiksem võimalus saada haridust, väiksem võimalus siseneda tööturule ning kui me nende olukorda ei paranda, siis me ei saa ka nende peale eriti loota, juhul kui tööturu olud, nõuded suurenevad. siis veel üks asi, mida siiamaani ei ole nimetatud, aga muudatusettepanekuna tahaksin selle kaasata, see on nimelt sugude võrdõiguslikkus ning nii meeste kui naiste osalemine tööturul. see on koht, kuhu tuleb lisada et niisugune eesmärk on võimalik saavutada ainult juhul, kui meil on piisavalt lastehoiuasutusi, kus arvestatakse emade huvidega, et oleks võimalik laste eest hoolt kanda, ühendada töö ja pereelu ning seega sotsiaal- ja ühtekuuluvusmeetmed peaksid võimaldama tagada emadele selle, et nende laste eest on hoolt kantud. siis tundub ka, et nõukogu ei ole suutnud siiamaani piisavalt arvesse võtta seda, et majanduse muutusega toimuvad kõikvõimalikud muud muutused, ilmuvad öö, nii, nii-öelda ebatüüpilised töökohad ning praegusel hetkel ei ole niisuguste ebatüüpiliste töökohtade jaoks meil üldse mingisuguseid, peaaegu üldse mingeid reegleid. kõik need ebatüüpilised lepingud, osalise ajaga töötamine, kodus töötamine, kaugtöötamine, sinna kuulub väga ulatuslikult palju erinevaid töökohti ning nende töökohtade õiguslik reguleerimine on enamikus liikmesriikides üsna madalal tasandil ning selleks, et niisuguste atüüpiliste töökohtade olulisust suurendada, peaksime me neid nimetama ka oma suunistes, mille põhjal liikmesriigid saaksid paika panna oma, oma seaduse ebatüüpiliste töökohtade jaoks. me täna hommikul just arutasime ka ebatüüpiliste lepingute, ebatüüpiliste töökohtade raportit, nii et meie tegeleme sellega. nii, nüüd siis arutelu koolitusest koolis ja väljaspool kooli. see peaks olema igal juhul kõrge kvaliteediline koolitus, mis tõelist tõesti tagab uute oskuste ja kvalifikatsioonide omandamise ning ühtekuuluvuspoliitika vahendeid peaks kasutatama tööhõivepoliitika rakendamiseks, võttes arvesse praegust kriisi, siis see kriis suurendas veelgi erinevusi liikmesriikide vahel just tööhõive osas, nii et nii kaua, kui meil on mingid vahendid kättesaadaval, siis me peaksime püüdma vähendada neid erinevusi liikmesriikide vahel nii palju kui võimalik. nüüd rääkides puuetega inimestest. puuetega inimeste küsimus hakkab järjest olulisemat rolli omandama, kui me püüame kohandada erinevaid tööhõive, tööhõive variante, siis meil puuetega inimeste läbi on terve hulk inimesi, keda on võimalik samuti kaasata tööturule. kokkuvõtteks me usume, et tuleb paika panna Äh, konkreetsemad alaeesmärgid ning seetõttu ma tahaksin noorte tööhõive üheksakümne protsendilise eesmärgi sisse tuua. muuseas, teadusuuringud peavad seda veel liiga madalaks, sest ma arvan, et tegelikult eeldatakse, et selles vanuses rohkem noorukeid käib veel koolis aga ka koolis käimine ju teeb nad rohkem sobivaks tööturule, siis me peame veel reageerima muutuvatele võimalustele ning ühtekuuluvuspoliitika peaks andma oma panuse sellesse ning samuti peaks ta rohkem kohanduma muutuvate oludega. mina isiklikult olen avatud igasuguste võimaluste arutamiseks. loomulikult majandus suuniseid tuleb samuti kasutada, meil võivad olla mõningad horisontaalsed foorumid, kus me töötame välja uusi ettepanekuid, nii et oluline on mõelda välja sobivaid lahendusi, aga selge on see, et me ei saa seda teha üksi, teised osapooled peavad samuti osalema, me peame koostööd tegema liikmesriikidega, nõukoguga ning eelkõige pidama silmas kakskümmend kakskümmend strateegiat, mida võiks kasutada suurema hulga töökohtade loomiseks. aitäh! suur tänu! annan sõna ka teistele isikutele, proua Stenbrück kõigepealt ja seejärel proua Turunen. palun ärge liiga pikalt rääkige, proua Stenbrück. suur tänu. mõningaid asju on siin juba käsitletud, mida on arutatud süvitsi juba meie komisjonis, nii et pikemalt me sellel, nendel ei peaks praegu peatuma võib-olla. ning kindlasti teate, millised on põhipunktid siin. noorte ebasoodus olukord sageli tööturul, vajadus omada häid töökohti ning äh, tahaksin rääkida ka ajakavast ning parlamendi osalemisest siin. kodanikud on meid valinud selleks, et me kaitseksime nende huvisid siin. ning kui juunikuus leiab ülemkogus asut selle teemaline arutelu, siis mul on tunne, et ma teen raisku läinud tööd, sest alles septembrikuus jõuab see lõpule. peab teadma, milline on selle komisjoni seisukoht, me oleme väga lähedal rahvale. ning me võtame arvesse kõikide fraktsioonide arvamust, kes siin on esi, esindatud ja ma teen teile kõigile siin ettepaneku koostööd teha me ei pea ju juunikuus lõplikult seda teemat käsitlema. me peame aga seda teemat tõsiselt käsitlema, sest seejärel peame andma aru oma valijatele ning võtma vastutuse otsuste eest, mis on tehtud. nii et kindlasti võtke arvesse meie arvamust. proua Turunen ning seejärel proua Kranilissen. proua Turunen, palun. suur tänu proua esinaine ning äh, suur tänu härra Kokeele, et ta tuli siia. tahaksin öelda kaks asja. kõigepealt, põhinedes aluslepingul ning kümnendal suunisel, arvan, et võime öelda, et äh, me oleme kõik ühel meelel ning äh, ma uurisin lähemalt aluslepingut ning on tõsi, et õiguslik alus ei tohiks siin probleemi tekitada ma arvan, et siin on palju asju, mis õigistaksid, et me võtaksime meetmeid välja tõrvud, eemale tõrjutud, välja tõrjutud inimeste jaoks. näiteks artiklis kolm öeldakse, et peaks üritama edendada sotsiaalset võr-, sotsiaalkaitset ning äh, Euroopa Liidu aluslepingus on artikkel üheksa, mis on vägagi huvitav ning mis ütleb, et me peaksime üritama arendada poliitikat, mis arvestaks erinevate nõuetega, mis võimaldaksid tagada kõrge tööhõive ning võimaldaksid võidelda ka sotsiaalse tõrjutuse vastu ja nii edasi. ning ma arvan, et see uus alusleping katab neid valdkondi hästi ning ma arvan, et võiks veel rohkem sätteid lepingust mainida, kui vaja. ning tekib küsimus, et kas nõukogus tekkis küsimus, et kas aluslik, õiguslik alus on meil piisav ja ma arvan, et see, seda on. ja nüüd poliitiline küsimus, kas me tõesti tahame võidelda vaesuse vastu, kas me tõesti tahame teha midagi nende kaheksakümne miljoni inimese vastu, keda see probleem puudutab, seitsmeteistkümne miljoni vaese heaks, me peame kindlasti kindla-, selgeid poliitikaid siin välja arendama. ning ma arvan lõpuks, et me peaksime üritama omavahel siduda tööhõivepoliitika ning majanduspoliitika. Te ütlesite, et meil on vaja adekvaatseid vahendeid selleks, ma olen teiega nõus. aga kui me arvestame olukorda Euroopas, siis teame, et Euroopas räägitakse paljudest piirangutest ning on raske samal ajal tagada majanduskasv ning tööhõive ning võtta neid strateegiaid tõsiselt enamasti rõhutatakse just nimelt eelarve konsolideerimist ning see on ohtlik, me peame siiski rõhutama asjaolu, et need erinevad ähm, majanduspoliitika suunised peaksid võimaldama investeerida sinna, kus vaja. ning ma arvan, et just nimelt selles osas võiks rohkem tööd ära teha, ma ei tea, mis on teie arvamus? suur tänu, proua, proua Korn-Nielsen ja siis proua Schröter, proua Korn-Nielsen. suur tänu suur tänu selle selgituse eest. mul oli hea meel, et te rõhutasite, et töökohtade loomine on oluline, et tööjõud oleks valmis ning haritud, et täita vajalikke töökohti. kahju aga, et ei maininud just nimelt rohelisi töökohti. sest kui me tahame saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke, milleks on luua roheline, arukas ning kaasav majandus, siis investeeringud töökohtade loomides, loomisesse peavad olema ka rohelised. nii et meil on vaja ühelt poolt sedasorti rohelisi töökohti ning teiselt poolt on meil vaja investeerida tööjõu loomisesse, mis täidaks neid töökohti. eriti praegu just vananevas ühiskonnas, mis juba kümne aasta pärast jõuab kriitilisse punkti me peame mõtlema ka, millised on töökorraldused ning äh, mainitakse palju seda, kuidas kombineerida tööd ning äh, sotsiaalkaitset ning pakkuda paindlikkust töötajatele. ning mul tekib küsimus, kui kaugele on liikmesriigid valmis minema selleks, et tuua vajalikud muudatused, näiteks anda inimestele õigus osalise tööajaga töötada ning õigus ka äh, paindlikele töötundidele ning äh, õigus töötada vähemalt osa aega kodus, selleks et äh, oleks inimestel võimalik töötada, kellel on äh, füüsiline puue või siis, et nad saaksid kombineerida oma laste kooliaega oma tööga. see kõik sõltub sellest tahtest ning ebatüüpiline töö muutub kindlasti tüüpiliseks kunagi inimesed sageli langevad välja tööturult ning äh, see sõltub ka sellest, äh, kas ettevõtted tagavad äh, oma töötajatele korralikud õigused, sotsiaaltagatised ja nii edasi. ma arvan, et turvalise paindlikkuse asemel peaksime tagama pigem äh, turvalise, paindlikult turvalise süsteemi ning äh, kindlasti teeme muudatusettepanekuid selle arvesse võtmiseks. ning tahaksin teada, millised on teie reaktsioonid sellele. suur tänu. nüüd on meil nüüd üheksa sõnavõtusoovi nii et kahjuks pean vahendama sõnavõtu aega sest me tahame ka komisjonilt küsida ajakava kohta, aga seda teeme pärast sõnavõtte. ja seejärel peab härra Kokeega teie küsimused kõik meelde jätma ning neile kokkuvõtvalt vastama. proua Schröter ja seejärel proua Rapti. suur aitäh, ma teen lühidalt. mul on üks küsimus, mis on võtmetähtsusega. Te ütlesite, et tuleb pöörata tähelepanu eelkõige töökohtade loomisele. ja meie tahaksime teada, eh, kui suur on siin algatus roheliste töökohtade loomiseks ja sellest algatusest räägime ka, ka minu raportis. Te räägite samuti sellest, et eh, sotsiaalne kaasatus peab olema seotud eh, tööturule kaasamisega kuid eh, siin just nimelt ongi huvipakkuv uus komisjoni ettepanek, mille on välja toodud eh, eesmärgid hariduse osas, koolituse osas, elukestva koolituse osas ning ka selles osas, et tuleb eh, ümberkvalifikatsioon tagada. kui te tahate nüüd aga kaasata ka need inimesed, kes on välja jäänud tööturult, siis just koolitus ongi siin väga oluline. ma tahaks teada, miks te ei ole otsesõnu seda toetanud? proua Raabti ja seejärel härra Pupakis. E- suur aitäh! ma tahaksin esmalt ütelda, et äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör võttis mul sõnad suust ja ütles juba ära selle, mis ma tahtsin ütelda. aga mul on siiski üks küsimus, mis on nii nõukogu esindajale kui ka meile kõigile siin komisjonis kui ka kõikidele saadikutele üldiselt. ma lugesin suure tähelepanuga läbi Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend ja ma tahaksin kasutada järgmist väljendit. ma olen väsinud sellest, et räägitakse kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopast, sellepärast et mida enam me arutame selle üle, milline on Euroopa aastal kaks tuhat kakskümmend seda kehvemas olukorras tundub see Euroopa Liit olevat aastal kaks tuhat kakskümmend. me räägime tööhõivest, me räägime turvalisusest, sellest, et tuleb tagada kvalifitseeritud, kvalitatiivne töö. aga kui me vaatame majanduskriisi, mis puudutab praegu Kreekat, Portugali, ka Ühendkuningriiki, Hispaaniat, siis eh, me seisame silmitsi uue reaalsusega Euroopas, me näeme, et asjad on üha keerukamad eriti mis puudutab just noorte juurdepääsu turule, tööturule. ja me oleme sunnitud tõdema, et palgataset vähendatakse, alandatakse ja me ei saa selle vastu mitte midagi ette võtta. me oleme sunnitud, kui me tahame olla realistlikud, siis kohandama oma liikmesriikide siseseid eesmärke olukorraga me peame arvestama reaalse olukorraga liikmesriikides, jah, muidugi mõista, ma loodan väga, et äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend realiseeruks ja ma loodan väga, et kõik need eesmärgid saavutatakse, aga ma ei saa aru, kuidas me saame rääkida siin rohelistest, valgetest töökohtadest. aga samas me ei räägi kõikidest neist, kelle peale me praegu tegelikult mõtleme. vabandust, me ei räägi sellest, äh, mis meil kõigil meeles mõlgub, ehk siis kuivõrd tume on noorte tulevik. jah kuna me arutame siin üldsuuniseid, siis äh, on tõesti siin võimalik väga palju erinevaid äh, aspekte tõstatada, sest tegemist on peaaegu et valge lehega ja samas on ju ka komisjoni ettepanek, ka raportöör on teinud oma töö ära, võib-olla me peaksime siiski keskenduma natukene neile muudatustele, mis me tahame sisse viia vastavalt siis tekstile, mis meil laual on. mitte aga ei peaks üldist arutelu edendama kus siis kõik sõna võtaksid. kui me tahame, et meie arutelu oleks natukene selgem ning äh, läheks kokku ka nõukogu ettepanekutega, siis ma pakun välja, et me ikkagi peaksime keskenduma sellele, mis EMCO oma töödokumendis edastas ning mis ta ka nõukogule edastas. härra Pupakis ja siis Πρόεδρε Τσίμερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Συμφωνώ. Suur tänu, proua esinaine, suur tänu ka härra Kokeele tema tutvustuse eest. me oleme nõus selle sõnavõtu üldloogikaga. aga me tahaksime, et rõhutataks rohkem mõningaid aspekte, eelkõige just tööhõivet ning seda, mida peaks tegema mõningates liikmesriikides. ning rohkem peaks kindlasti rõhutama ka vajadust tugevdada sotsiaaldialoogi ning äh, kaitsta kollektiivlepinguid, mida praegu sageli rikutakse. nii et oleks kindlasti vaja panna rohkem rõhku ebatüüpilistele äh, lepingutele ning nende seostele ülejäänud tööga peab kindlasti tugevdama ka kontrollimehhanismi varimajanduse vastu. ning oleks vaja ka tõhusamalt koordineerida seda, kuidas kavandatakse ning rakendatakse kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat äh, kooskõlas tööhõive strateegiaga selleks, et tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust ning selleks, et kogu see mehhanism võimaldaks võima-, võidelda tööpuuduse ning vaesuse vastu. jah, vielen dank, Herr Coquet, dass Sie hierher gekommen sind und mit uns darüber diskutieren, das würde er aber ja nur dann sind. suur tänu, härra Coquet, et äh, tulite meiega seda küsimust siia arutama ning äh, eriti hea on muidugi see, kui meie seisukohad saavad ka kuskil peegeldatud. Te ütlesite, et vaesust puudutavaid eesmärke ei ole siiamaani veel läbi arutatud ning kevadisel ülemkogul veel mingisuguseid konkreetseid järeldusi ei tehtu ning tehtud ning seetõttu on veel olulisem, et nendes suunistes peegelduksid kõik need asjad, mida me oleme öelnud, just see kriitika, mida me tegime vaesust puudutavate teemade väga suure üldsõnalisuse kohta oluline on just vaesuse definitsioon uuesti arutusele võtta, sellepärast et see on ju aluseks kõikide vaesusega seonduvate eesmärkide paikapanemisele. ma tean, et praegu inimesed võtavad, kasutavad erinevaid kriteeriume, see ei ole hea, oluline on teada saada, missugusel tasandil on suudetud riiklikke eesmärke kohandada Euroopa Liidu omadega, kas nad lähevad kaugemale, kaugemale sellest. suur tänu, proua Ogi ja siis proua Figureido. arutades tööhõivepoliitika suuniseid, on ju selge, et esmatähtis on luua kvaliteetseid töökohti, mis on vajalikud ka pikemas perspektiivis ning loovad kõrget lisandväärtust seetõttu on oluline et haridus ja tööhõivepoliitika toetaksid majandusstruktuuri muutusi reeglina ei teki majanduskriisi ajal kadunud töökohad enam samas mahus ega samadesse kohtadesse ehk sektoritesse tagasi seega peab haridussüsteem paindlikult reageerima uue majandusstruktuuriga kaasnevatele tööturu nõudmistele ja ma arvan et me peaksime ka rääkima sellest et tööhõivepoliitika peab tagama töötajale võimalikult sujuva üleminekuni majandussektorite kui ka erineva töö, erinevate tööturuseisundite vahel ja seetõttu on vajalik senisest enam lähtuda pikaajalistest eesmärkidest ja keskenduda rohkem koordineeritud tegevusele ettevõtlus haridus ja tööhõivepoliitikas ja üks asi veel kui me rääkisime siin vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemisest loomulikult on see jätkuvalt oluline väljakutse selleks tuleb luua võimalusi tööjõuturul osalemiseks või sinna naasmiseks kõigile ühiskonnagruppidele sõltumata paikkonnast või haridustasemest aga kindlasti on oluline leida tasakaal inimestele piisava kindlustunde pakkumise ning töötamise ja tulu teenimise motivatsiooni säilitamise äh, vahel. ja repliigina äh, võib-olla raportöörile mõtlemiseks kas siin oleks see koht täna on liikmesriigi töötust äh, väga raske võrrelda on ühed riigid esitavad töötuna neid kes saavad tööturutoetust ehk hüvitist see tähendab, on ametlikult registreeritud töötuna, aga lisaks sellele on ju inimesed, kes on langenud välja, kellel on täis saanud töötuks olemise aeg. mõnes riigis on ta kuus kuud, mõnes üheksa, mõnes kolmkümmend kuus. nii et need näitajad ei ole võrreldavad ja need riigid, kus on hõi-, toetuse saamise aeg lühem, on justkui paremas seisukorras. tegelikult on olukord kordi halvem. aitäh! Merci, madame Figueredo, euh, puis madame Renier. Madame Figueredo. aitäh, proua Figueiredo, palun. Obrigada, senhora presidente. Muito brevemente eu ia começar onde há bocado acabou. suur tänu, proua esinaine, räägin väga lühidalt tahaksin äh, korrata üle seda, mida proua Rapti just enne ütles, tal on täiesti õigus, tegemist on tööhõivepoliitika suunistega, aga sageli unustatakse, milline on reaalne olukord, kui te vaatate mõnda riiki nagu minu oma või kas või Kreekat või Hispaaniat, äh, siis tegemist on meil sageli äh, eelarvekärbetega, mis toovad kaasa riiklike kulutuste vähenemise, on ka palkade kärpimised, sellega kaasneb ostujõu vähenemine, vähem investeeringuid, vähem tööhõivet. ning sedasorti olukorras võiks küsida, mis kasu on nendest suunistest üldse, mida me siin täna käsitleme. kui makromajanduspoliitika takistab majanduskasvu, mis siis see endaga kaasa toob. tegemist on olulise küsimusega, mida peab lähemalt uurima, sest äh, kui me nüüd käsitleme neid suuniseid, arvestades täpselt äh, stabiilsus- ning kasvupakti ning kui samas vähendatakse äh, nominaalseid lähenemiskriteeriume, siis tekib mul küsimus, et mida me võime üldse teha ning mis kasu on nendest tööhõivepoliitika suunistest? tahaksin öelda, et on kolm asja, mida peab arvestama. me räägime paindlikust turvalisusest siin kontekstis, aga see ainult suurendab äh, ebakindlust, sest äh, on aina rohkem tööpuudust ning töötajad peavad nõustuma ükskõik millega selleks, et teenida vähemalt natukenegi raha ning loomulikult ka võrdsuse probleem, mida peab käsitlema. eelkõige just naised kannatavad äh, tööpuuduse ning ebakindluse tõttu. probleemid aina kasvavad ning võiks küsida, kuidas me äh, koostame projekte, vaesuse vastu võitlemiseks, kui me ei võta arvesse neid majanduspoliitika üldsuuniseid, mis on ju aluspõhimõtteks ja minu arvates peaksid kõik sellega just tegelema. proua Rünier ja seejärel proua Pinkovitš. suur tänu, proua esinaine pärast eelkõnelejaid tahaksin öelda, et äh, suuniseid peab alati arvesse võtma majanduskriisi kontekstis ja seetõttu peaksid nad toetama sisenõudlust ning investeeringuid ka tulevikus. mis puudutab esimest suunist, siis ma tahaksin, et rõhutataks sotsiaalseid stabiliseerijaid, teine suunis tahaksin, et äh, reguleeritaks finantsturge sest need kaks asju on ju erinevad. mis puudutab suuniseid, suunist number seitse, siis äh, tegemist on töökohtade loomisega ning kuna ei ole selget deklaratsiooni avaldust siin tööaja kohta, siis peaksime teadma, kuidas on lugu tööaja jaotamisega. me peame vältima liigseid lisatöötunde, mis on osaks probleemist, nii et tahaksin teada, milline on teie seisukoht seitsmenda suunise kohta? härra Linkomitše ja seejärel härra Meer. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu, härra Koke, et olete tulnud meie istungile siia ning andsite meile võimaluse teiega arutada seda teemat loomulikult oleks raske öelda vastupidist seoses nende tööhõivepoliitika suuniste vajalikkusega, sest äh, tööturul ei ole olukord lihtne. siin suunised on küllaltki adekvaatsed, aga on mõningad ohud, millele tahaksin tähelepanu juhtida. me ei saavutanud Lissaboni strateegia eesmärke, nii et tekib küsimus, kas me saavutame ka eesmärgid, mis on sisestatud siia tööhõivepoliitika suunistesse. meie eesmärgid on vägagi ambitsioonikad, tagada kuuekümne, seitsmekümne, seejärel seitsmekümne viie protsendi eurooplaste tööhõive. nii et tegemist on äärmiselt ambitsioonika eesmärgiga ja mis puudutab vaesust, siis äh, seda käsitleb kümnes suunis me oleme natuke alandanud oma eesmärke. alguses väitsime, et kavatseme välja juurida vaesuse eelkõige just laste hulgas, aga nüüd oleme natuke vähem ambitsioonikad. me ütlesime, et tõenäoliselt aitame kahekümnel miljonil inimesel väljuda vaesusest. aga kes ütleb meile, et me suudame parandada tööhõive määra ning äh, sellega koos võidelda ka vaesuse vastu. küsimus on, millised on need mehhanismid, need vahendid, mis on meie käsutuses selleks, et äh, tekitada liikmesriikides huvi suuniste ellurakendamise vastu. eelkõige, kui juttu on ju vaesusest. oma riigi kogemusest lähtudes võin öelda, et äh, poliitilist tahet ei ole vaesuse vastu võitlemiseks. peab ütlema ka, et ei piisa sellest, kui me lihtsalt omavahel parimaid tavasid vahetame. seetõttu peab tegema koostööd komisjoni, nõukogu ning parlamendi vahel ning leidma muid vahendeid kui direktiiv vaesuse vastu võitlemiseks. Nendes suunistes ei leidnud ma vajalikke vahendeid võitlemaks ebaseadusliku töö vastu. praeguses majandusoluskorras on palju inimesi, kes teatav, töötavad ebaseaduslikult, sest neil ei ole muud võimalust. nii et mu küsimus on järgmine. milliseid ettepanekuid te teete selleks, et lahendada see, see, see probleem? proua Kosta, viimane sõnavõtja, palun. härra Meer, palun. suur tänu ma olen täna kuulnud siin mitte ainult praeguses, vaid ka eelmistes kõnedes, eelmiste raportite osas väga palju soovmõtlemist ja soovunelmaid. loomulikult me kõik tahame vähendada vaesust ja suurendada tööhõivet. nii et põhimõtteliselt võiks need suunised ju kokku võtta, et me peame lihtsalt paremini hakkama saama, aga küsimus on selles, mida me siis tegelikult peaksime tegema selleks, et asjadega toime tulla mida me peaks tegema, et need inimesed, kes on raskustes, saaksid olukorda parandada. hetkel meil ei ole mingeid vajali-, vastavaid mehhanisme. me saame suurendada nõudmisi tööandjatele, me saame suurendada Euroopa majanduse konkurentsivõimet ja nii edasi. ning kuid selle tulemusena tööhõive väheneks veelgi majanduskasv väheneks veelgi. nii et tegelikult, kui me avaldame survet töövõtjatele, siis see ühenduse majandusolukorda tervikuna ei pajanda, paranda. see oli nüüd üsna negatiivne seisukoht, kuid on ka positiivsemaid seisukohti. ma arvan, et tegelikult keegi ei kuula väga, väga huviga seda mida me siin räägime. üks kolleeg ütles ka, et talle tundub, et ta kirjutab neid raporteid prügikasti. tõsi, kui tihti me käime päriselt inimestega rääkimas, ettevõtjatega, tööandjatega, sest nemad ei täna meid sugugi selle eest, et me loome uusi, uusi töökohti, nad pigem on nördinud, miks te meile uusi ja uusi määrusi ja regulatsioone kogu aeg peale sunnite. mida me tegelikult peaksime tegema, on see, me peaksime eelkõige endale selgeks tegema, et töökohtade loomiseks ei saa see parlament suurt midagi teha, aga me saame parandada tööhõive olukorda, aga praegu tundub, et me paneme veel täiendavaid takistusi uue tööhõive ette. meil on tarvis madalamaid makse, meil on tarvis vähem regulatsioone ja alles siis taastub majanduskasv ja me saame rohkem töökohti, aitäh! suur aitäh äh, selle ettepaneku eest plats puhtaks lüüa, nüüd aga proua Kosta, palun. per questo incontro e per eh, un confronto che comunque suur aitäh selle kohtumise korraldamise eest ja arvamuste vahetuse eest, mis loodetavasti osutub kasulikuks. me kõik oleme teadlikud sellest, et üldsuunised äh, on nüüd äh, välja töötatud ajal, mil on kõige tõsisem majanduskriis tekkinud. me kõik oleme teadlikud sellest, kuivõrd Euroopa poliitikat praegu ei ole vastavuses olukorraga, mis meid eh, ümbritseb. raportöör on juba sisse plaaninud viia teatud muudatused suunistesse ning tema sooviks oli, et rõhutataks rohkem seda, et meil oleks vaja kooskõlastatud tööhõivepoliitikat, mis ajaks, aitaks luua jõukust ma usun, et äh, siin on ka üks äh, teema, mida pole piisavalt rõhutatud suunistest, sellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata, nimelt investeerimine teadustöösse ning äh, kvaliteetkoolitus. kui me vaatame nüüd viimast OECD raportit, siis seal öeldakse, et praegune tööhõivepoliitika peab tähendama tegelikult seda, et tuleb rohkem investeerida kaasata eh, erasektori teadusuuringutesse ning eh, oskustesse. nüüd edasi, me räägime kogu aeg sellest, et Lissaboni strateegia kukkus läbi, aga ma ometigi ei arva, et see strateegia oleks täiesti vale olnud, eh, ehk siis äh, Euroopa eh, peaks olema oskustel eh, ja teadmistel põhinev. mis siis läbi kukkus? võib-olla see, et eh, vahe-eesmärgid ei olnud asjakohased ning võib-olla ei olnud me suutelised ka välja töötama mõõdetavaid näitajaid. ma arvan, et praegused suunised on äh, vaesed mõneski mõttes, ei ole piisavalt analüütilised, ei sisalda piisavalt stimuleerivaid vahendeid, julgustavaid vahendeid. seda näiteks ka tõukefondide kasutamisel, me räägime sellest, et tõukefondid peavad olema üheks strateegilisemaks äh, osaks eesmärkide saavutamisel, see peab olema jälle seotud uuema parema, paindlikuma eh, tööturuga, jõukusega ning see puudutab tegelikult tervet põlvkonda noori, kes praegu on ebakindlas olukorras. võib-olla oleks parem, kui meil oleksid iga-aastased raportid liikmesriikide poolt selle kohta, kuidas fonde kasutatakse, kuidas kasutatakse ka mm, eraldatavaid vahendeid. see sunniks neid eh, asjakohaselt käituma. ma arvan, et praegu see osa, mis puudutab äh, olemasolevaid vahendeid ja instrumente, ei ole piisavalt oluline siin. ma usun, et sellele siiski on veel võimalik tähelepanu pöörata, vastasel juhul need eesmärgid, mis me püstitame, on lihtsalt äh, äh, hea tahte avaldus proua Kosta oli viimane sõnavõtja praegu ja kuna samuti pöörduti komisjoni poole ajakava küsimusega härra Kukee, meie külaline ka äh, väljendas oma muret selles osas, mis on toimunud ajakavaga, siis ma sain aru, et äh, Hispaania eesistujad äh, esindab siin Ignacio Bernardo täna ja võib-olla annaksingi teile sõna, et te selgitaksite natukene, milline on nõukogu seisukoht selle ajakava poolt otsustamise koha pealt, härra Bernardo. nii et teil on sõna ajakava kohta, aga kui te tahate midagi muud samuti selgitada, siis muidugi mõista. palun tehke seda. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, le agradezco que me conceda la palabra para aclarar algunas... Suur tänu, proua esinaine. Mul on väga hea meel, et te lubate mul selgitada mõningaid ajakaava küsimusi, sest ma näen, et see tekitab teile muret. ma võin öelda, et ajakava on ka eesistujale suuri probleeme valmistanud kevadine ülemkogu pani paika mõningad suunised kaks tuhat kakskümmend strateegiaks ning nad tahavad sellega lõpule jõuda juuni ülemkogul. mis nüüd puudutab tööhõive juhiseid, siis paraku komisjoni ettepanek jäi hiljemaks, kui me ootasime ning see avalikustati alles kahekümne seitsmendal aprillil. Äh, nii et äh, üsna hilja, võttes arvesse, et meie ameti eesistujaks oleku aeg on kuus kuud. me usume igal juhul, et strateegiaga tuleb edasi minna, sest praegune strateegia aegub ning uute reformide kavaga tuleks välja tulla sügisel ning ning samuti peavad uued reformid olema kooskõlas tööhõive suunistega. Seol-, sellega seonduvalt seitsmendal juunil Luksemburgis toimuval järgmisel tööhõive nõukogul me arutame seda küsimust. ma võin teile igal juhul kinnitada, et otsust ei võeta vastu enne, kui me oleme saanud parlamendi arvamuse. see loomulikult jääb juba Belgia eesistumise aega, sest parlamendis toimub hääletamine alles septembris. ma arvan, et Belgia eesistuja hakkab töötama nende asjadega, mis EBSCO nõukogu vastu võtab süb-, sügisel. aga see muidugi ei tähenda seda, et me praegu midagi ei tee. me esitasime oma dokumendid, mis toetusid komisjoni ettepanekutele, me parandasime teksti tänu EMKO-le, suur tänu härra Kokele, et ta suutis esitatud muudatusettepanekute küsimusi kiir-, kiiresti lahendada. me lisaks sellele saime seisukohti ka näiteks hariduskomis-, komiteelt ning ettepanekuid ning ettepanek, mis puudutas suunist number kümme, selles me võtsime arvesse EKONi poolt tutvustatud muudatusi ning lõppkokkuvõttes me saime valmis teksti, mis erineb komisjoni ettepanekust ning see viiakse EBSCO nõukogusse ning mis lõppkokkuvõttes hõlmab üsna palju neid kommentaare, mida me kuulsime juba Strasbourgis ja siin, aitäh! suur tänu nende selgituste eest selle vormi kohta, mis puudutab suuniste vastuvõtmist ning loodame, et saab alguse ka konkreetne töö äh, nõukogu ning komisjoni vahel siis, kui parlament on oma seisukoha vastu võtnud. härra esimees, teen teile ettepaneku mitte vastata päris absoluutselt kõikidele küsimustele, kõikidele punktidele, aga võib-olla rohkem omistada tähelepanu punktidele, mis rohkem teile huvi pakuvad, äh, olulisemad tunduvad nõukogus, äh, arvestades siin ka erinevate sõnavõtjate ettepanekuid, palun. suur tänu, proua esinaine, suur tänu nende küsimuste ning märkuste eest. loomulikult meie EMKO-s töötame vastavalt sellele, mida nõukogu meilt nõuab, seetõttu töötame ka nii kiiresti ning üldiselt äh, selleks, et vastata küsimustele ning märkustele, mis esitas raportöör, peaksin ütlema, et ma olen palju rõhutanud äh, seda loogikat, mille alusel me muudatusi oleme teinud, arvestades aega, mis meile üle ka antud kui nüüd see loogika kokku võtta, siis peaksin ütlema, et suunised on kirjutatud niiviisi, et mainitaks kõiki punkte, mis olid puudu, mis meile tunduvad olulised, eelkõige just rahastamisvahendid, aga ka muud elemendid, seda ma lähemalt ei käsitle. teiselt poolt, need suunised võimaldavad vähemalt teha kõike seda, mis me varem tegime ning veelgi enamat. ehk siis selgemalt teha seda, mida me varem tegime mõningates punktides ning kolmandaks, nende suuniste sõnastus ei tohiks takistada meid tegemast asju, mida soovime teha ning mis võimaldavad saavutada eesmärke, mis on meile omistatud. niisiis, mis puudutab kõiki teie märkusi, mis puudutavad võrdsuste võimalisust, paindlikku turvalisust, noori ja nii edasi, arvan, et ei ole lahkarvamusi sellega seoses, mis EMKO-s arvatakse. liikmesriikide mured on muidugi vastavad, võib olla erinevusi arvamuste vahel, aga ma arvan, et üldiselt ei ole sisulisi lahkarvamusi ning suunised nagu nad on, loomulikult äh, rikastavad mõnda aspekti, vaesustavad teist, aga nad võimaldavad vähemalt ellu rakendada poliitikaid, mis edendavad, peaksid edendama tööhõivet. see on siis see, millega EMKO rahul on seoses nende tehtud muudatustega. selleks, et äh, saavutada üksmeel parlamendi ning nõukogu seisukohtade vahel, äh, see ongi meie eesmärk me peame vaatama, mis meid huvitab nendes suunistes, mida me varem ei saanud teha ning mida on vaja teha. nii et kui me loeme neid äh, suuniseid, siis, äh, ja ettepanekuid, siis näeme, et on mitmeid aspekte, mis, äh, mille osas meil võib olla eesmärke. siin on mainitud ka seda, et võiksid olla võib-olla alaeesmärgid, siduvad alaeesmärgid, nõukogu ei ole seda otsustanud, aga EMKO töö eesmärk oli öelda, et oleks hea, võib-olla kui meil oleksid alaeesmärgid võib-olla hiljem ei panda nad kirja Euroopa tasemel äh, eesmärgina, vaid lihtsalt äh, siseriiklike eesmärkidena. nii et me peaksime vaatama, millised peaksid olema need eesmärgid, kui need kehtestate mõningate rahvastikurühmade suhtes, ka et äh, oleks võimalik neid ka erinevate liikmesriikide vahel võrrelda, põhinedes olemasolevatel statistilistel andmetel. nii et, et kõik see oleks ka ellu rakendatav ning teine punkt, mis puudutab seda õhkkonda ning olukorda, ma arvan, et äh, meile antud aja jooksul ei olnud võimalik äh, täpselt tagada nende suuniste tasakaalu. loomulikult oli võimalik meil natuke neid selgitada ning äh, lähemalt käsitleda. me peame vaatama, mis on oluline neis suunistes ning mis peab kindlasti olema olemas nende haldussüsteemis, valitsemises, mida arvestatakse siseriiklikes poliitikates, millised on need vahendid, mis juba olemas olid ning millised on need uues vahend, uued vahendid, mis on loodud ning mida siin on mainitud ning kuidas ka kõik alaeesmärkide suhtes ellu rakendub ning samas loomulikult ei tahtnud me, et kõik oleks sõna-sõnalt suunistes kirjas, vaid et see valitsemissüsteem võimaldaks lihtsalt meie vajalikke eesmärke saavutada. see oli siis meie töö alusloogika. mis puudutab seost maja, makromajanduspoliitikaga, siis äh, mõningaid küsimusi siin esitati. loomulikult seos makromajanduspoliitikaga on meie jaoks äärmiselt oluline. viitan siin äh, sotsiaalpartnerite nõudlusele, mida võttis arvesse ka EMCO ning äh, mille ta sisestas suunistesse, see on tööjõunõudlus. selleks on siis idee, et kõik ei seisne mitte ainult töö pakkumises, et inimestel on motivatsiooni ja nii edasi, loomulikult on oluline, et inimestel ei takistataks töötada, see peab samuti jätkuma, aga samas teiselt poolt on meil vaja makromajanduslikke reforme, mis võimaldaksid luua töökohti ning äh, viimase kümne aasta jooksul seda piisavalt ei olnud. loodud töökohtade hulgas on ka rohelised töökohad meie mainime rohelisi töökohti. üks lisati võrreldes komisjoni ettepanekuga meie suunistesse. kaks korda oleks loomulikult äh, palju, aga rohelisi töökohti on hõlmatud teiste töökohtadega ning nad sõltuvad tööstus, makromajanduspoliitikast ja muust, mis äh, on seadnud eesmärgiks nende sektorite arengu. kui ei looda ei ole võimalik luua rohelisi töökohti, kui ei ole nõudlust roheliste toodete järele. nii et rohelisi töökohti mainitakse. ning ma arvan, et see võib-olla vastab ka teie murele. ning neid mainitakse äh, tööhõive loomise poliitika ühe alaelemendina. mis puudutab äh, inimrühmi, kes on jäänud väljapoole äh, tööturgu, näiteks puuetega inimesed äh, ühiskonnast ning tööturult äh, kõrvale tõrjutud inimesi, siis ma arvan, et siin on ka rohkem meetmeid võetud kui varem. ning meie uued poliitikad võimaldavad saavutada rohkem asju. see käib ka vaesuse vastu võitlemise poliitika raamesse ning äh, see ei käi mitte EMCO pädevusvaldkonna alla, vaid sotsiaal- kaitsepoliitika pädevusvaldkonna alla. aga tema annab aru EBSCO nõukogule ning seetõttu on siia kaasatud ka komisjon ning sotsiaalkaitsekomitee. ühesõnaga, EMCO on ka ikkagi seisukohal, et tööturule kaasamise poliitikad on äärmiselt olulised ning võimaldavad suurendada töö hõivet. suunised praegusel kujul loomulikult ei takista seda kõike. nii et äh, nagu ka võrdõiguslikkust tagavad poliitikad, äh, ei arva ma ka selle kõnesoleva poliitika puhul, et oleks kedagi, kes oleks selle vastu. ei, tekstis ei ole seda kirjas ega ka ükski inimene ei kavatse kuidagi seda takistada ma arvan, et ma olen enam-vähem käsitlenud põhilisi küsimusi. proua esinaine, palun. suur tänu, suur tänu teie osalemise eest selles töös ning ma loodan, et pärast seda mõttevahetust jääb teil meelde, millised on põhilised mureallikad siin parlamendis. loomulikult äh, EMKO-s on äh, teie suur panus lõpp, töösse juba ära pan-, antud. aga ma arvan, et see mõttevahetus oli siiski kasulik, nii et suur tänu, et tulite täna siia. tuletan meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljas juuni kell kaksteist ning me uurime neid kahekümne neljandal juunil. nüüd siis oleme lõpetanud selle päevakorrapunktiga. suur tänu härra Kokeele. Nous en venons euh, au point euh, 6, euh, pardon, au point... Euh, euh, nüüd läheme edasi kolmeteistkümnenda päevakorrapunktiga. ja siin on tegemist äh, esimese arvamusprojekti läbivaatamisega mille on koostanud proua Morin Chartier koos tõhustatud, tõhustatud koostöö raames eelarvekomisjoniga ning see on siis globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi rahastamise ja toimimise kohta ning äh, raporti esitama pädev härra Portas, äh, kelle siinviibimist täna ma tervitan ja see on tõesti väga meeldiv, et ta siin saab olla proua Muran Šartje, palun. jah, suur aitäh. see arvamuse projekt globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kohta läheb kokku sellega, mida me arutasime tööhõive üldsuuniste äh, osas strateegia raames kaks tuhat kakskümmend. siin äh, ma teie rahuloluks võin ütelda, et tõesti oli mul äh, väga hea meel koostööd teha Miguel Portasega, tema on siis äh, eelarvekomisjoni nimel vastutav selle raporti eest ja ma tunnen samuti head meelt selle üle, et ta saab siin viibida. ma pean meelde tuletama, et tegelikult globaliseerumisega kohanemise fond loodi kahe tuhande kuuendal aastal ja seda komisjoni presidendi Jose Manuel, Jose Manuel Barroso soovil ning eesmärgiks oli alates kahe tuhande seitsmendast aastast äh, kasutada seda, kuid seda on liiga vähe kasutatud just investeeringute osas. kahe tuhande üheksandal aastal seda eh, arendati edasi, et eh, sellest saaksid rohkem kasu ka töötajad, eh, muudeti paindlikumaks fondile juurdepääsu ning samuti alandati kriteeriume, mille alusel fondist vahendeid saada viiesaja töötajani. sellesuunalised arengud peavad jätkuma, seda seetõttu, et me oleme näinud, et globaliseerumisega kohanemise fond eh, peab olema võimeline vastama taotluste kasvavale arvule. mitte ainult arv ei ole kasvanud, vaid ka mm, taotluste olulisus ja suurus on kasvanud. sellele me peame suutma vastata ning selleks me peame kiiremini ka vastused andma. praegu vastuseks läheb vaja kaksteist kuni seitseteist kuud. tegemist on enamasti massiivsete töölt vallandamistega ja me peame kiireloomuliselt neile vastama. Nende taotluste taga tegelikult on naised ja mehed, kes on sattunud tõsistesse raskustesse. teine punkt on see, et taotluste läbivaatamise aeg on praegu liiga pikk ja me peame oma reaktiivsust suurendama. tihtilugu räägitakse sellest, et Euroopa Liit on väga kaugel kodanikust, mida reak-, mida kiiremini me suurem, suudame reageerida, seda paremini eurooplased meid mõistavad. ning selles osas me peame kindlasti mitte ainult oma tööd kiirendama vaid me peame ka paremini reageerima. kolmandaks rahastamine ei ole väga sihtmärgistatult äh, üles ehitatud ja praegu on ainsaks äh, tähiseks viissada miljonit eurot, aga hetkel on vaja vastata kiireloomulistele olukordadele ning me peame eelarvesiseselt leidma lahendusi äh, üha keerukamatele olu-, oludele. neljas punkt, millele tahaksin rõhku panna, on see, et ei tohi eksida selles osas, mida tähendab globaliseerumisega kohanemise fond. see ei ole mõeldud ettevõtetele, vaid töötajatele ja tehtud selleks, et tagada töötajate taastoomine tööturule, mitte ettevõtete vallandamisplaanide rahastamiseks. nii et me peame nüüd vaatama, millised on erinevad lahendused koha peal elluviimiseks, et edendada häid tavasid ning võib-olla ka leida uusi lahendusi, nagu äh, näiteks ülemineku ettevõtted ja muu selline. seega siis äh, taastoomine tööturule, kogu äh, taotluskorra lihtsustamine, samuti suurem reaktiivsus ka liikmesriikide poolt juba alates sellest hetkest, kui on teada, et äh, vallandamine on leidnud aset. seega siis täna selle sisulisema arvamuse teile arutluseks esitan ja ma teen ettepaneku, et me võiksime esmalt pöörata tähelepanu profi-, ametialasele äh, kaasamisele, integratsioonile samavõrd kui eh, sotsiaalsele integratsioonile. tegemist on sellega, et me oleme vastutavad kõikide töötajate eest ning peame seega edendama ühest küljest ametialast integratsiooni ja seeläbi ka sotsiaalset kaasatust teiseks, me teeme ettepaneku vastavalt eelarve reaalt eraldada signeeringuid eh, kas siis näiteks eh, kas või Euroopa Sotsiaalfondist, kuid me tahame, et oleksid selged eh, vahendid töötajate toetamiseks. kolmas ettepanek me soovime, tegelikult seda me oleme näinud kõikides küsimustes, mida me oleme globaliseerumisega kohanemise fondi töörühmas ka vaadelnud, on see, et me tahame, et äh, sotsiaalpartnerid oleksid kaasatud, mitte lihtsalt et see oleks kirjas, vaid me tahame, et oleksid ette nähtud vastavad mehhanismid, mille alusel sotsiaalpartnerid oleksid kaasatud kogu protsessi. ja ma arvan, et lihtsalt sellest sõnastamisest enam ei piisa, vaid on vaja, et meil oleks palju struktureeritum ja tahtejõulisem poliitika selles osas. neljas punkt, millega me raportis välja tuleme, on see, et tuleks parandada teavitamist globaliseerumisega koonduse fondi kohta nii liikmesriigi kui ka regioon, regiooni tasandil, seda siis kõikjal ja seda selleks, et tagada see, et kõik oleksid äh, selle fondiga kursis, ka taotlusmenetlusega kursis. praegu on veel kümneid liikmesriike, kes ei ole kasutanudki. on kümmekond liikmesriiki, kes seda fondi veel ei ole kasutanud. lihtsalt seetõttu, et olgugi, et neis liikmesriikides on vajadusi, aga nad ei taotle vahendeid sellepärast, et võib-olla nad ei ole teadlikud, kuidas see toimib ja ei ole piisavalt äh, vastavat teavitustööd ka tehtud. viies ettepanek. meie sooviks on, et palju positiivsemalt sõnastataks see, et mitmed riigid võiksid koos esitada taotlusi. seda näiteks, kui tegemist on piirialaga või seda juhul, kui on tegemist suurettevõtetega. sellisel juhul me saaksime, nagu ühel puhul juhtus ja mida me kõik teame, me saaksime vältida seda, et esitatakse taotlusi, mis võib-olla ei vasta igati antud kriteeriumitele, hea valitsemistava, ausus ja muu. me teame, et praegu ei ole välja jäetud seda võimalust, et ühistaotlusi saab esitada, aga meie sooviks on, et see oleks palju selgemini välja tulev. kuues ettepanek me tahame, et tänu sellele fondi abil oleks meil võimalik ka individuaalset lähenemist kasutada kõikide vallandatud äh, töötajate puhul. me tahame, et seeläbi tagataks tõhus tööle tagasipöördumine. ja ainult individuaalne lähenemine võimaldab siin tulemusi saavutada seitsmendaks. globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi eesmärgiks on uusi oskusi pakkuda töö kaotanud töötajatele uute töökohtade jaoks. sellest me rääkisime ka üldsuunistes, kuid siin on see väga kiireloomulise äh, iseloomuga küsimus töö kaotanud töötajate jaoks ja me peame tagama eelkõige, et elukestev õpe muutuks üheks peamiseks vahendiks eh, tööle tagasipöördumisel. seeläbi iga vallandatud töötaja peaks eh, saama alustada uut ametialast karjääri ning tal peaksid olema siis ka võimalused eh, leida rahuldav töö. kaheksas punkt puudutab äh, ettevõtte sotsiaalset vastutust ja me leiame, et töökogemust peaks äh, saama kehtestada mitte alles töö kaotamisel, vaid see peab äh, kehtima tööle asudes juba. ning see peaks võimaldama töötajatel mitte ainult kiiremini leida uut tööd, vaid see peaks võimaldama samuti ettevõtetel äh, vältida vallandamisi. üheksandaks, me tahame, et oleks rohkem paindlikkust sekkumispoliitikates. me tegime seda kriisi ajal ja me peame näitama, et Euroopa läbi oma poliitika oskab kohaneda ka kriisi arengutega. ja lõpetuseks me soovime tagada suuremat tõhusust, mis oleks jätkusuutlik ja mis tooks kasu töötajatele, kuid samuti me tahame edendada ühtekuuluvust regioonide ja liikmesriikide vahel Euroopas. globaliseerumisega kohanemise fondi abi mingil juhul ei asenda ettevõtete sotsiaalset vastutust kuid sotsiaalse seadusloome osas on liikmesriikides väga suuri erinevusi, osadel liikmesriikidel on siin parem seadusandlus, osadel nõrgem. ei tohi aga tekkida siin ühtede ja teiste vahel konkurentsimoonutusi ja globaliseerumisega kohanemise fond peab äh, kaasa aitama seadusandluste ühtlustamisele liikmesriikides mis tooksid eelkõige kasu töötajatele. aitäh, aitäh ja sellega alustame arutelu. härra Hendel, ei. proua Cornelis oli juba nimekirjas ja kindlasti džentelmenina annab ta sõna kõigepealt sõna oma kolleegile, seejärel härra Hendel. hästi, suur tänu proua esinaine. mõni nädal tagasi oli meil kuulamisel aruta, arutusel terve hulk asju, mis väga hästi ei tulnud välja, aga inimestel oli siiski väga hea meel, et globaliseerumisega kohanemise fond eksisteerib. minu arust kõigepealt on suurepärane, et me kõigepealt arutasime töö tööjõu ja tööhõive suuniseid ja nüüd räägime globaliseerumisega kohanemise fondist, sellepärast et need kaks asja on seotud, eriti juhul, kui liikmesriigid võtavad tõsiselt nii tööhõive suuniseid kui ka globaliseerumisega kohanemise fondi, siis nad investeerivad majandusse, majanduse muutmisesse niisugusel moel, et neid asju arvesse võetakse, eriti niinimetatud vanas majandussektoris praegu ma arvan, on oluline, et on olemas mingisugune rahastamise võimalus e, eriolukordades. ma ei tea täpselt, kas eraldi eelarverida, nagu proua Moran välja pakkus, oleks parim lahendus või üldse mingi lahendus, võib härra Polla, härra Potes eelarvekomisjonist teab paremini. Nemad teavad, missugused on võimalused, erinevad võimalused ja samuti, kuidas luua täiendavat ühtekuuluvust erinevate po teiste poliitikatega, sest me oleme viimase aasta jooksul näinud mitmete juhtumite puhul, et et tööhõive sõi, sõlt-, sõltub suuresti tööstuspoliitikast, konkurentsipoliitikast, kliimamuutuse poliitikast, regionaalpoliitikast, rahvusvahelisest kaubandusest. nii et ma arvan, et kui me uuesti seda üle vaatame, siis me peaksime pöörama suurt tähelepanu ka sellele, kuidas tagada erinevate poliitikate vahelist suuremat ühtekuuluvust kui me rakendame globaliseerumisega kohanemise fondi vahendeid. minu arust oleks vaja erinevaid võimalusi uurida, parandamaks globaliseerumisega kohanemise fondi tegutsemist ning loodetavasti me saame seda ka, seda arutada ka Iirimaal siis, kui me hakkame tegelema globaliseerumise fondi. aitäh, härra Händel, palun kallid kolleegid. kõigepealt ma arvan, et äh, see raport iseenesest on vägagi õnnestunud, aga tahaksin siiski teha paar märkust paranduste kohta, mis oleks võimalik teha globaliseerumisega kohanemise fond on hea võimalus parandada töötajate olukorda juhul, kui nende ettevõtte tootmine viiakse mujale või kui see suletakse. aga mul on siiski mõningad kahtlused siin. me kehtestame siin teatavaid tingimusi selle kasutamise osas. olen nõus punktiga kolm, kus kutsutakse liikmesriike üles kaasama tööturu osapooli algusest peale ja võib-olla võiksime siia lisada, et see kaasamine peaks olema siduv, sest äh, sisekonsultatsioonide raames jäeti sageli mulje, et sotsiaalpartnerid kaasatakse töösse, aga tegelikult see niiviisi ei toimunud. teine punkt Te kindlasti mäletate eelmise sügise sündmusi. Dell kasutas Iirimaal globaliseerumisega kohanemise fondi. operatsioon oli järgmine, aidati suleta see ettevõte viieteistkümne miljoni euro abiga ning paar päeva hiljem firma Dell, mis pidi tootmise ümber paigutama Hiinasse, paigutas selle ümber Poolasse, mis on loomulikult hea Poola töötajatele. aga kui sellele anda lisaks viiskümmend kaheksa miljonit eurot teisest fondist, siis tegemist on pettusega, sest teil ei ole mitte majandusraskustes ettevõte, vaid ettevõte, mis eelmisel aastal teenis kolm miljardit puhaskasumit. nii et ma arvan, et me peaksime seadma tingimusi selleks, et vältida, et sedasorti rikkumised võiksid veel aset leida oleks vaja täpselt määratleda ettevõtted, kellel on abi vaja ning seetõttu oleks vaja välistada need äriühingud, mis kasutavad süsteemi ära ning mis peaksid ise oma kulud kinni maksma. seda elementi siin raportis ei ole, teen teile ettepaneku selle üle järele mõelda, kas meil ei oleks vaja mitte karmimaid tingimusi seada ning kas taotluste uurimist ei peaks ka arvesse võtma sedasi? proua Vititšukute, palun. Eh, suur tänu, proua eesistuja. ta-, aitäh, tahaksin kõigepealt tänada proua Morin Chartier'd eh, suurepäraste ettepanekute eest ning tahaksin rõhutada mõningaid ideesid, mis mul on. minu riigis, Leedus, on esitatud taotlusi selleks, et saada seda, sellelt globaliseerumisega kohanemise fondilt abi. sest äh, ehitussektor, tootmissektor ning teised kannatasid kõvasti kriisi all. Leedu sai sellelt fondilt abi ning see osutus äärmiselt kasulikuks. ma mäletan ühe küsimuse, mille esitas üks minu kolleegidest, kes tahtis teada, kas oleks võimalik korraldada minu tema riigi spetsialistide vahel konsultatsioon, sest ta tahtis teada, kas heade tavade vahetumine oleks võimalik ning ta ütles neljandas punktis, et on võimalik, on oluline luua kontakte liikmesriikide vahel heade tavade vahetamiseks, sest äh, paljud riigid ei ole veel neid, seda abi kasutanud, võib-olla sellepärast, et neil ei olnud seda vaja või sellepärast, et nad ei teagi, et selline võimalus on olemas. ning Leedus arutasime mitu korda nende ettevõtete töötajatega. Nad rõhutasid olulist probleemi, mida ka teie mainisite. kui tegemist on ühe või pooleteistaastase perioodiga, siis on see liiga pikk aeg selleks, et äh, saada kasu selle fondi abist. kui tegemist on massiliste vallandamistega, siis ei ole inimestel ootamiseks aega, me peame tegutsema kiiremini, seetõttu toetan teie ettepanekut teise punkti osas. me peame lihtsustama menetlusi peame vähendama läbivaatamise aegu, sest vastasel juhul ei usalda inimesed enam Euroopa Liitu, nad ütlevad, et tegemist on vaid bürokraatidega, kes tegelevad vaid paberimajandusega. seetõttu toetan teie ettepanekut seoses globaliseerumisega kohanemise fondiga, see on vajalik, aga me peame kiiremini tegutsema, aitäh! aitäh, proua Figueredo ja seejärel proua Schöter. Sim, ehm, muito obrigada, senhora presidente. Ehm, temos trabalhado bastante eh, no grupo. aitäh, proua esinaine ma osalesin globaliseerumisega kohanemise fondi töörühmas ning ma olin ka teadlik tervest hulgast probleemidest, mis sellega kaasnevad. samuti teavad neid probleeme väga paljud teised probleemid. põhiküsimus on praegu see, kuidas parandada selle fondi kasutamist. aga mind teeb veel murelikumaks kaasfinantseerimise küsimus riigid, kus on tõsiseid finantsprobleeme, ei pöördugi selle fondi poole, sellepärast et kolmekümne viie protsendilist omafinantseeringut, mida neilt nõutakse, ei ole neil võimalik kasutada. isegi pärast on selle fondi ülevaatamist on olurik-, olukord ikka niisugune, et pöörduvad lõpuks need riigid, kellel on mingigi võimalus see omafinantseering leida, kes aga on eriti laskes olukorras, kus tööpuudus on väga suur, need ei saagi pöörduda ja see on probleem, mida me peame, millele me peame tähelepanu pöörama, kui me hakkame nüüd üle vaatama seda fondi ja selle tegutsemist, siis see on üks tähtsamaid probleeme, mida peame kogu aeg silmas pidama. ma arvan, et siin oleks oluline sisestada, võtta kas-, üks muudatusettepanek, äh, kui me lõime fondi, siis rääkisime kaheksakümnest protsendist, kaheksakümmend kakskümmend, siis vahepeal oli see viiskümmend viiskümmend, ajutiselt muutis komisjon selle protsendi kuuekümneks aga ma arvan, et kui me nüüd jälle hakkame ümber vaatama fondi ja selle tegutsemist, siis tuleb arvesse võtta seda probleemi, mis on väga tõsine probleem. loomulikult on ka teisi olulise tähtsusega küsimusi, ma olen nõus, et rohkem peaks olema infot, rohkem peaks olema teatisi selle fondi kohta ning et fond peaks jagama oma häid tavasid. siis on ka probleem riigiüleste firmade ümberasumisega see fond ei ole loodud mitte selleks, et, et rahvusvaheliste firmade kasumit suurendada, seda on juba mitmed teisedki kolleegid nimetanud, nii et on olulisi teisi põhjuseid. proua Schröter. mina olen äh, suht äh, spetsialist finantsküsimustes ning mul tekkis küsimus äh, püsivate eelarveridade kohta. ning küsimus on komisjonile, kas te arvate, et on võimalik neid kasutada? selleks on kaks põhjust, esiteks tehnilised põhjused, sedasorti ridade rakendamine on keeruline ning ma arvan, et poliitilistel põhjustel ei ole see päris võimalik Need, äh, kes teavad, milline on olukord ka nõukogus, teavad, et selle võimaluse ellurakendumine on vägagi nõrk. nii et äh, me peame seda kindlasti arvestama. mul on üks ettepanek. me peaksime kasutama olemasolevaid vahendeid ning vaatama, kas Euroopa Sotsiaalfondis oleks võimalik midagi rohkemat ette näha struktuurifondide osas kehtib nüüd kaasotsustusmenetlus, see on uus. see tähendab, et iga nõukogu omab nüüd Lissaboni lepingu tõttu vähem pädevust meil on nüüd kaasotsustusmenetlus ning ma arvan, et see kõik on suhteliselt ohtlik, sest see pakett on üks tervik, aga minu kogemus struktuurifondide läbirääkimiste osas näitab, et äh, meil on rohkem võimalusi nüüd ning ma arvan, et me võiksime liikmesriikidele ka anda märku, et äh, paindlikkus on nüüd suurem, aga see ohustaks mingil määral Euroopa tasandil süsteemi, sest rohkem pädevust antakse liikmesriikidele. see on võib-olla vähem atraktiivne kui see, mida Barroso kavandas, aga see on pragmaatilisem ning äh, igatahes asjasse puutuvate inimeste jaoks muutuksid asjad kiiremaks. nii palju siis pragmaatilisest küljest meil äh, öeldi, et äh, menetluste, et taotluste menetlemise aeg on suhteliselt pikk, nii et peame vaatama, kuidas seda olukorda parandada ka sotsiaalfondi osas ning äh, võiksime võib-olla sealt võtta eeskuju selleks, et paindlikkust suurendada. ma arvan, et me peaksime kaaluma seda ideed, mis teil on, proua Morin Chartier, ja just niiviisi võiks seda ellu rakendada. tahaksin teada, mida komisjon sellest arvab proua raportöör, proua Schotter esitab teile palju muudatusettepanekuid, nii et see on hea alus läbirääkimisteks. niisiis äh, kolm märkust äh, selle fondi esindajale, kes on täna siin ning kes võtab sõna, sest talle esitati küsimusi. ja tahaksin rõhutada kolme punkti, mida mainitakse teie raportis, aga mida peab võib-olla rõhutama lisaks sotsiaalpartneritele kaasamisele peab rõhutama sotsiaaldialoogi küsimust ennast. ning ma arvan, et äh, sellega peaks tegelema, sest äh, oleme näinud äh, väga suurepärast näidet, telli näidet, olukord oli seal väga kriitiline, see ei tohiks enam korduda ning sotsiaaldialoogi puutumine loomulikult kahjustas selle menetluse kvaliteeti ning tõhusust. teine punkt, see kindlasti ei üllata teid, raportöör, see puudutab komisjoni poliitikate sidusust. nii et äh, lisaks äh, meie keskendumisele fondi toimimisele peame tagama, et ta toimiks kollegiaalse organina ning mitte lihtsalt äh, erinevate juhtkondade või volinike äh, üksteist täiendava tööna, kes ei tee, pööra tähelepanu sellele, mida naabrid teevad. ja mis toob kaasa ebakõlasid fondi kasutamises. kolmas punkt, ebavõrdne liikmesriikide ligipääs fondi abile. siin ei ole meil radikaalset lähenemist, sest eelkõige just näiteks Leedu puhul on tegemist suure fondi vahendite kasutamisega. me teame, et liikmesriikide suutlikkus kasutada fondi vahendeid on erinev ning fondi eesmärgid on sihipärased, mis on suunatud töötajatele ning mitte just niivõrd liikmesriigi olukorrale endale ning sellega seoses tekib teatav raskus. selleks on äh, fondi toimimise hindamine ning ma arvan, et seda peaks lähemalt käsitlema. ma tean väga hästi, et äh, määrust muudeti just hiljuti, aga me näeme väga hästi, et äh, edusamme tehakse ning teie kaaskoostatud raport ning äh, teie kolleeg Miguel Portas, kes saab ka hiljem sõna, et see töö aitab meil vaadata, kas äh, tõesti optimaalselt kasutatakse fondi vahendeid ära. härra, kas te soovite praegu kohe sõna või pärast härra Robinsoni? palun, võtke siis sõna. Merci, le president. Euh, eu vou ser muito breve. suur aitäh. Euh, ma teen lühidalt tehtud ettepanekud, millega tuli välja, välja raportöör proua Morin Chartier tulenevad soovitustest, mis on tehtud erinevates komisjonides. ja ma arvan, et üldiselt tuleks need sisse viia lõppraportisse, mis läheb ka hääletusele ma tahaksin tänada proua Chartier'd selle suurepärase aluse eest, mille ta on koostanud. kolm märkust ja ka mõned küsimused minu poolt. küsiti nimelt, et kas kõige paremaks lahenduseks ei oleks kaasata globaliseerumisega kohanemise fond eelarvesse. ja see oleks tõesti võib-olla kõige parem lahendus, aga ma olen nõus ka sellega, mis öeldi. sest et praegu ei ole vajalikke poliitilisi tingimusi, eriti just nõukogus, mis võimaldaksid meil taolise tulemuseni jõuda. seega meie töö aluseks peab olema ettepanek, mille kohaselt tuleb lihtsustada tingimusi ja see on olnud meie tugevaks küljeks. me tahame seeläbi tagada, et globaliseerumisega kohanemise fond toimiks nagu tavaline fond. ehk siis tal peavad olema alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast siis oma vahendid. see on see poliitiline lahing, mida Euroopa Parlament peab pidama. me peame poliitilise märguande andma ja seeläbi võitlema nende suurte sotsiaalsete probleemidega, mis Euroopa Liidus sevivad, nagu massiline vallandamine nüüd see, mis öeldi kaasrahastamise kohta ning samuti erinevused kõige rikkamate ja kõige vaesemate Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ning samuti kõik see, mida öeldi sotsiaalpartnerite kohustusliku kaasamise kohta, siis äh, tuleb ütelda, et kui tegemist on vallalis-, massilise vallandamisega, siis tahaksin tulla selle juurde, mida härra Hendel küsis. kuidas on lahendatud telli probleem? eelarvekomisjon püstitas selle küsimuse ja me kõik langesime lõksu. ettevõte võib äh, viia läbi vallal, massilise vallandamise, meie aga omalt poolt ei saa ütelda, et need töötajad, kes on siis vallandatud, oleksid vallandatud ettevõtte delokaliseerimise tõttu. seega siis see fond ei pea kohalduma minu meelest neile, kelle ettevõte on delokaliseeritud Euroopa Liidu siseselt. see ei tohigi olla tingimuseks, sellisel juhul oleks meil vaja ühte teist raportit kus käsitletakse veel teisigi tingimusi. näiteks äh, kui äh, rahvusvaheline ettevõte otsustab äh, liik-, ühisturusiseselt massiliselt vallandada töötajaid, sellisel juhul tuleb kindlaks määrata, mis on see hind, mida peab hargmaine ettevõte maksma selle eest, kui ta soovib massiliselt vallandada seda siis, kui tema ainsaks eesmärgiks seeläbi on tõsta oma sissetulekuid. nii et see on siis see probleem, millega me praegu silmitsi seisame ja ma pole sellele vastust leidnud jah, äh, fondi direktor härra Jürgenson ja seejärel annan sõna jällegi meie raportöörile. Thank you, thank you, chairman. suur tänu. suur tänu ka selle raporti eest, mille me oleme läbi vaadanud ning milles sisaldub terve hulk kasulikke ja asjakohaseid punkte. vähemalt mina näen, et terve hulga punktidega ei ole komisjonil mingisugust probleemi. ma räägiksin kõigepealt Elli juhtumist, mida te olete paar korda nimetanud. oluline on siin märkida, mida tegi ka raportöör, et ettevõtted ei saa mitte mingisugust rahastamist globaliseerimisega kohanemise fondist. Dell ei ole saanud mingisugust rahastamist sealt ei Iirimaal ega kuskil mujal. toetatakse töötajaid, kes on vallandatud nüüd ning teiseks, siseturul ei toimunud mitte mingisugust asukoha muutmist. me vaatasime seda, me vaatasime seda, seda juhtumit väga põhjalikult, ei ole mitte mingisugust, ei olnud tegemist tootmise üleviimisega Iirimaalt Poolasse, nii et see ei olnud selline riigisisene ümberviimine. nüüd, mis puudutab äh, eelarverea küsimust. see mõte, et globaliseerumisega kohanemise fondil oleks oma eraldi eelarverida järgmises eelarves, järgmises finantsperspektiivis on asi, mida me arutame, sellepärast et praeguses finantsperspektiivis see nii ei saa olla ning mis puudutab aega, siis meil ei oleks isegi enam aega võtta vastu niisugune seadusandlus, mis võimaldaks seda eraldi rida sinna sisse viia. aga alates järgmisest finantsperspektiivist on võimalik teha niisugune ettepanek, et nii nagu kõikidel teistel rahastamisvahenditel, oleks ka globaliseerimise fondil omaenda eelarverida. ning selles küsimuses tegi meie volinik ka kolm nädalat tagasi avalduse, et ta nimelt kavatseb sellise ettepanekuga välja tulla järgmiseks finantsperspektiiviks ning loomulikult on see teema, mis nõuab väga pikki ja mitmekesiseid poliitilisi arutelusid. aga nii nagu härra Portaski ütles, me saame jätkuvalt lihtsustada olemasolevaid menetlusi ja teha neid tõhusamaks. me oleme komisjoni siseselt seda juba teinud. me oleme kaks menetlust üheks menetluseks kokku pannud ning võitnud sellega umbes kakskümmend kaks päeva aega. nii et me oleme siis taotluse läbivaatamiseks minevat aega lühendanud kahekümne kahe päeva võrra ja me jätkuvalt vaatame, kuidas oleks võimalik veel menetlusi tõhustada ja lühendada seda aega, mis kulub raha väljamaksmiseks. liikmesriigile praegusel hetkel kulub selleks umbes viiskümmend viis päeva, kuniks riik selle raha lõpuks kätte saab, kui siis, kui meie eelarve organ on sellega nõustunud, aga nüüd me püüame seda perioodi vähendada kahele nädalale, neljateistkümnele päevale nii et me püüame selles menetluse faasis kokku hoida kuu või isegi rohkem ja samuti me vaatame üle, kuidas toimub meie sisene dokumentide läbivaatamine, kas me saame võib-olla neid dokumente kuidagi lihtsustatumal moel läbi vaadata, võib-olla me saaksime töötada rohkemates keeltes, võib-olla meil ei oleks tarvis nii palju oodata tõlgete järele, nii et me soovime oma sisemisi protseduure lihtsustada, aga lihtne ei saa see küsimus kunagi olema, kui meil on siin fond, mis on öö, mis peab võtma vastu mingeid otsuseid, siis lõputult me ei saa neid tehnilisi faase vähendada, mingisugune menetlus peab siiski ju paika jääma. siis tahaksin öelda veel seda, et kõik EGF-i otsused võetakse vastu kolleegiumis, mille osaks on komisjon, nii et kõikidel komisjoni liikmetel, Euroopa Komisjoni liikmetel on võimalik kõik üksikjuhtumeid läbi vaadata ning tagada see, et iga üksikjuhtum vastaks oma valdkonnale. nii et ma rõhutan, et poliitikate kokkukuuluvus on olemas, et konsultatiivsed menetlused toimuvad enne, kui komisjon lõpliku otsuse vastu võtab ning kõik komisjoni liikmed saavad teha oma otsuse igal konkreetsel juhul siis veel üks küsimus, millele ma tahan tähelepanu juhtida. raportöör puudutab sekkumiskriteeriumite paindlikkust, rääkides peamiselt mitut liikmesriiki hõlmavatest avaldustest ning et me peaksime neid küsimusi väga põhjalikult vaatlema, see on nimelt punkt üheksa, pikendada referentsperioodi ja muuta parameetreid. referentsperiood on loomulikult määrusest, määrustes paika pandud, nii et samuti niisugused parameetrid nagu ettevõtete suurus ja nii edasi ning seetõttu, kui me nüüd seda seadust ümber vaatame, siis me võime sel teemal mõtiskleda. ja nüüd viimane punkt, millele tahan tähelepanu juhtida, loomulikult on selge, et praegune seadus nende muudatustega, mis me eelmise aasta lõpus vastu võtsime, lõpeb kahe tuhande üheteistkümnenda aastaga. nii et kahe tuhande üheteistkümnes aasta on meil veel aega otsustada, kas me tahame, et erandid jääksid paika või me loobume eranditest. sest seoses kriisiga on meil vaja erilisi erandeid. aga see loomulikult tekitab ka poliitilise küsimuse, kas me peaksime ootama ja koordineerima EGF-i äh, määrusi või peaksime täielikult ümber vaatama globaliseerumisega kohanemise fondi töö nii et ja ma kinnitan teile, et mina ei ole ainus, kes neid otsuseid teeb, aitäh. nii et äh, siis äh, selles osas võiksid olla Euroopa Parlamendi ettepanekud kasulikud, äh, raportöör. jah, aitäh, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid ja samuti komisjoni tehtud ettepanekute eest. ja muidugi mõista ma jätan äh, süviti analüüsi eelarvekomisjoni jaoks, eelkõige mis puudutab eelarvelist korraldust. ning siin tuleb muidugi täpsustada, et tegemist on järgmise finantsraamistiku alla käiva ettepanekuga. nüüd telli osas me kõiki töörühmas jälgisime seda, mis juhtus ja jälgisime ka neid äh, otsuseid, mis langetati ja globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi vahendeid kasutati ainuüksi töötajate heaks. aga ma tahaksin täpsustada veel üht. nimelt äh, Poolas äh, tehase avamisega avamise näol oli tegemist sellega, et toodeti tooteid, mis olid äärmiselt äh, nõutud turul, tegemist oli sülearvutitega ja see turg on laienemas. samas aga Iirimaal oli tegemist lauaarvutite tootmisega ehk siis äh, tootega, mille turg väheneb. nii et jah, siin võis tekkida küsimus, et kas ettevõte plaanides ei olnud mingeid muid ideid peale uute toodete tootmise, sellepärast et see uus tootmiskoht valiti ju teatud analüüsi alusel, nagu ütles proua Kornelissen, eh, väikeparlamendi delegatsioon eriti just globaliseerumise kohanemise fondi eh, töörühma liikmed eh, osalesid Äh, ning äh, külastasid hotelli äh, ja vaatasid, kas, mida tehti ja kas ikka on kasutatud neid vahendeid töötajate heaks ja meil avaneb ka võimalus teha koostööd siin mitte ainult liikmesriigi vastutavate isikutega ning ettevõtte juhtkonnaga, vaid ka töötajate esindajatega. ja lisaks sellele esimesed vahendid, mis eraldati, näitasid alguses, et alati ei kasutatud neid vahendeid just nii, nagu ette nähtud. ma võtsin teadmiseks ka selle, et soovitakse vahetada häid tavasid liikmesriikide vahel, nagu seda ütles ka üks meie kolleegidest samuti võtsin teadmiseks eh, Hilda Figuredo ootuse liikmesriikide kaasrahastamise osas. Eh, see puudutas kohustuslikku protsenti. siin jah, on veel väga suur tööpõld ees. me tahame eelkõige tõhusamaks muutuda ja kõige selle taga tegelikult meie sooviks on edendada sotsiaalset dialoogi. seda ettevõtete siseselt ja kogu protsessi vältel. ja ma arvan, et siin me peame nii Delli kui ka muudel puhkudel olema palju nõudlikumad, kui me vaatame läbi taotlusi. ja ma ise samuti pööran selle väga suurt tähtsust võttes arvesse kõiki märkusi, mis tehti ja millega ma, millest paljudega ma nõustun, siis lähipäevil võtan teiega kontakti ja siis vaatame, kuidas oleks võimalik need äh, teie ettepanekud lisada või kuidas on võimalik ratorit, raportit tõhustada. ma usun, et meil on veel äh, nädal aega, mõned päevad veel aega et lisada siia raportisse erinevad seisukohad, mis muudaksid äh, raportit tõhusaks, sellepärast et me ju töötame Euroopa tõhususe ja meie töötajate heaolu nimel. jah, aitäh, muudatusettepanekute esitamise tähtpäev, tähtaeg on kaksteist juuni kell kaksteist, hääletus kaksteist juuni ning eelarvekomisjon hääletab neljateistkümnendal juulil selle päevakorrapunktiga oleme me nüüd lõpetanud ning läheme edasi neljateistkümnenda päevakorrapunktiga. aga enne veel ma tahaksin teile ütelda, et ma tahan kõigi meie nimel proua Jaslovetskale, meie kolleegile äh, avaldada solidaarsust, sellepärast et ta oli, langes äh, Hiina delegatsiooni raames osaledes äh, südame Äh, infarkti ohvriks ning ma tahaksin jah, siis äh, avaldada toetust talle ja ma arvan, et äh, samuti, kuna tegemist on teie, meid, teie, meie kolleegiga, siis on oluline, et me kõik teaksime, mis juhtus. nüüd aga neljateistkümnes punkt. tegemist on parlamendi seisukohaga kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarveprojekti kohta, nagu nõukogu seda muutis, kolmas jagu komisjon. ja tegemist on siis minu poolt koostatud arvamusega, ma tahaks lihtsalt lühidalt meelde tuletada, milline on kontekst. sest et äh, kui me nüüd vaatame eelnevaid menetlusi, siis me näeme, et kontekst on tõsiselt muutunud. jõustunud on Lissaboni lepe ja nüüd menetlus äh, toimub ühe lugemise raames. ja kui nõusolekut ei leita, siis äh, koostatakse lepitusnõukogu. Äh, seetõttu oleme me koordinaatoritega ka juba väga vara välja toonud viis prioriteeti mis on meie jaoks eriti olulised eh, kahe tuhande üheteistkümnenda eelarve osas, ma tuletan meelde, mis need on, võitlus noorte töötuse vastu, töö kaotanud eh, töötajate koolitus, komisjoni ja nõukogu poolne progress programmi hindamine, koostöö rahvusvaheliste sotsiaal- organisatsioonidega ning samuti töö selle nimel, et võimalikult paremini tagada sugude võrdsusest kinnipidamine Euroopa Liidu eelarves. kui me vaatame meie prioriteetseid äh, suuniseid, vabandust, komisjoni poolt esitatud prioriteete, siis me näeme, et teatud punktid puudutavad siin meid otseselt eriti mis puudutab äh, majanduskasvu tagamist, investeerimist noortesse ning infrastruktuuride väljaarendamine tuleviku jaoks. ning sellest lähtuvalt ja ka olles saavutanud nõusoleku koordinaatoritega, oleme me selle aasta jaoks puhul toetanud kahe pilootprojekti loomist mis lähevad kokku komisjoni eh, pilooteesmärkidega, eh, nende projektide raames üritatakse siis eh, saavutada nii mõndagi, eriti rahastada noorte mobiilsust projekti Your First Eurest Job raames ning teiseks pilootprojektiks on siis noorte turvalisuse, vabandust, eakamate elanike turvalisuse ja töötervishoiu toetamine. et samuti teeme me ettepaneku, et tuleb jätkata kõikide juba varem käiku lükatud projektidega, e, nii nagu nad on aastate jooksul välja töötatud siin komisjonis veel kolm punkti arvamuse puhul, mis on eriti olulised. ja ma loodan, et ka komisjon toetab neid. me tunneme head meelt selle üle, et on ette nähtud äh, viiskümmend äh, miljonit eurot globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi jaoks, äh, fondi eelarveliaast assigneeringuteks samuti me näeme, et äh, kutsekoolituse jaoks on ette nähtud vahendeid, samuti kaks tuhat kakskümmend, vabandust, vahendeid ei ole suurendatud ja see on vastuolus kakskümmend kakskümmend strateegiaga. samuti EURES äh, eelarverida ning äh, praegune majanduse olukord, massilised vallandamised, siin me kahetseme olukorda, et ja ma leian, et sotsiaalne dialoog siin on see vahend, see relv, mis meil on, et tagada meie sotsiaalmudeli toimimine, sest ma usun, et kõik fraktsioonid seda mudelit ikkagi toetavad. Need on siis need peamised äh, aspektid arvamusest. tahaksin meelde tuletada, et kuna tegemist on esimese Lissaboni eelarve läbivaatamisega, siis eh, siin on tõesti väga oluline see, et me juba eelnevalt tegeleme sellega. ning siin oli vaja ka koordinaatorite arvamust, nende nõusolekut ja me pidime kokkuleppele jõudma oma prioriteetides ning eh, samuti tuli välja tuua, millised on pilootprojektid. esimene arvamuste vahetus toimus kõigi teie nimel eh, kirja teel, see kiri saadeti proua Äh, qui est la rapporteure proua Sredstrevskale, kes on eelarvekomisjoni raportöör, mis, mis on siis äh, vastutav komisjon. ja teil on ka selle kirja koopia ja selles kirjas on üles äh, loetud siis peamised need elemendid, millega me koordinaatoritega kokku leppisime. nii palju siis minu poolt tutvustuseks ja olen valmis ära kuulama muidugi teie poole, poolsed ettepanekud ja küsimused, palun. Monsieur Serkas no,. härra Serkas, palun. proua esinaine, aitäh. tahaksin öelda, et äh, need põhilised punktid, mida käsitlesime koordinaatorite koosolekul, on täiesti kajastatud siin. me alustasime oma tööd pärast Lissaboni lepingut ning me peame üles näitama oma töös äh, energiat ning suutlikkust võimekust. ning ma arvan, et see arvamus on õige suuna valinud, kindlasti toetame teid. ning ma arvan, et me peaksime kindlasti rõhutama, rõhutama ka koordinaatorite saavutatud seisukohta, aitäh. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Madame Lambert on veel sõnavõtusoove, proua Lambert? ei, kõik on nõus tegemist on äh, küllaltki kaasava, kohe algusest peale kaasava menetlusega, nii et äh, lõputsuse võtmine on äh, küllaltki kerge. või soft siis Shakespeare'i keeles. mis puudutab komisjoni, võib-olla soovite võtta sõna pilootprojektide osas, komisjon palun komisjoni nimel tahaksime tänada teid selle arvamuse projekti eest ning loomulikult toetab komisjon neid kahte pilootprojekti, millega välja on käidud ning äh, EURES ning äh, dialoog, sotsiaaldialoog, selles osas me tunneme muret loomulikult äh, arengu seiskumise osas. me tahaksime, et eelarveread edasi areneksid ning ma arvan, et meil peaks olema piisavalt tegutsemisvabadust selleks, et tööd edukalt edasi teha hiljem niisiis tagame, et eelarverida, mis edendab sotsiaaldialoogi, et parlament panustaks selle suurendamisse. proua Pastos, kas eelarvekomisjoni arvamuse osas soovisite variraportöörina sõna võtta? ei, niisiis arutelu on lõppenud ning hääletus ei. kõigepealt muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümne üheksas juuni kell kaksteist. Neid arutame neljateistkümnendal juulil ning hääletame nende üle kolmeteistkümnendal septembril pärast fraktsioonide seda, selle teema käsitlemist. ja eelarveprojekt on midagi, mida käsitleme viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal juulil. niisiis, see päevakorrapunkt on läbi, nüüd viieteistkümnes punkt. nüüd annan sõna proua Hilda Figueiredole, kes tutvustab muudatusettepanekuid oma raportisse omaalgatuslikku raportisse, mis puudutab miinimumsissetulekut rollis va-, mi-, miinimumsissetuleku rolli vaesusevastases võitluses ja kaasava ühiskonna edendamises Euroopas. Neid on kakssada kaheksakümmend seitse, palun. Obrigada, senhora presidente. Eh, também quero agradecer eh, aos colegas, às colegas que. suur tänu, proua esinaine, tahaksin tänada kolleege kes muudatusettepanekuid tegid. kõik muudatusettepanekud peegeldavad seda, et te peate väga oluliseks vaesusevastast võitlust ja kaasamise edendamist Euroopas ning mõistate et me ei tohiks piirduda ainult, ainult äh, igasuguste deklaratsioonidega, vaid ka tegelikult midagi tegema, eriti sel aastal, mis on vaesusevastase võitluse aasta. suur hulk muudatusettepanekuid äh, räägib olukorrast erinevates, puudutab äh, kogu üksmeelt erinevate riikide vahel ja erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel. kokkuvõttes selgub kõigist, et oluline on midagi selgemat ja spetsiifilisemat paika panda miinimumpalga osas. täna hommikul ma sellest ka rääkisin juba, aga on veel mõned asjad, mida ma tahaksin nimetada selle raporti üldine sisu. muidugi me tahaksime anda praktilise panuse. see tõsiste probleemide lahendamisse, loomulikult me tahaksime, et oleks võimalik kogu see probleem ära lahendada, mis selles raportis on välja toodud. see vaesusel on väga palju väga erinevaid põhjuseid. vaeste tööliste arv suureneb järjest. siis on töötuse probleem. ning äh, ebapiisav toetus töötajatele, töötutele, mõned töötud ei saa üldse mitte mingisugust toetust, siis on meil pensionärid, siis on tegu laste vaesusega, sest et nad lihtsalt pärinevad väga vähese sissetulekuga perest. ja siis ka veel vaesus, mis mis on tekkinud seetõttu, et inimestel puudub mitte ainult juurdepääs töökohtadele, aga ka töö, aga ka juurdepääs avalikele teenustele, näiteks nagu tervishoiuteenused, haridusteenused, majutus, meil on terve hulk kodutuid inimesi. loomulikult ei saa me kõikidele küsimustele vastust anda ja asi ei olegi mitte niivõrd miinimumpalga kasutuselevõtus, kuivõrd pigem oluline on rääkida minimaalsest garanteeritud sissetulekust. nii et see ettepanek on loomulikult piiratud. see põhimõtteliselt kuulub tegelikult lihtsalt ühte kaugemale ja laiemalt laiemalt ulatuvasse küsimusse, see on üks osa sellest. meil on erinevaid väga raske vaesuse juhtumeid ning põhjustele tähelepanu pööramata on asi selles, selline, et praegu on väga vähe, väga kõrge tööhõive, aga samas, vabandust, tööpuudus on väga suur, aga samas ega tööhõive ei lahenda ka kõiki probleeme, mõned inimesed ei saa lihtsalt töötada, nad on kas liiga haiged, liiga noored ja niisugustele inimestele ongi vaja tagada minimaalne sissetulek, mis võimaldaks neil siiski inimväärset elu elada. ma ei püüa saavutada seda, et see miinimumsissetulek oleks ühtne kogu Euroopa Liidus, ei. aga ma püüan saavutada miinimumsissetulekut, mis oleks rakendatav kogu Euroopa Liidus, see oleks välja arvutatud vastavalt erinevate riikide erinevatele tingimustele, kuid mis võimaldaks esmase inimväärse elu. on ka räägitud raamdirektiivi vastuvõtmisest ning selline direktiiv sisaldaks ka aluspõhimõtteid, näiteks et miinimum sissetulek peaks olema kuuskümmend protsenti ühe või teise riigi keskmisest palgast, sest loomulikult miinimumsissetuleku nõuded on erinevad liikmesriigiti, aga mingisugune aluspõhimõte, mille alusel see määratakse, peab meil siiski olema. siis on veel terve hulk teisi küsimusi, ma arvan, need kerkivad üles kõik arutelu käigus, näiteks eesmärgid, vaesusevastase võistluse, e-, võitluse eesmärgid kakskümmend kakskümmend strateegias, mida komisjon teeb mitte väga palju, kusjuures, kui me vaatame, mida kümme aastat tagasi välja pakuti ja kui me vaatame nüüd Lissaboni strateegiat, siis siin on olemas minu ettepanekud, on mõned muud ettepanekud, nii et me peaksime vaatama, missugustele kompromissidele on lõpuks võimalik jõuda. ma arvan, et me kompromissideni ükskord suudame jõuda mina enamikku neist eh, enam kui kahesajast muudatusettepanekust toetan ning see näitab, et et üldiselt toetate teie seda raportit ja selle sisu ja mina toetan enamikku muudatusettepanekuid, muuseas on ka üsna palju kordusi muudatusettepanekute hulgas väga paljud muudatusettepanekud puudutavad ühte ja sama lõiget, ma olen üsna veendunud, et vähemalt kaksteist kompromissi suudame leida. näiteks esimene lõik selle kohta on väga palju muudatusettepanekuid, täpselt samuti teise lõike kohta, selle kohta on samuti hulgaliselt muudatusettepanekuid ja enamik neist tegelikult äh, taotlevad ühte ja sama eesmärki. ma olen üsna veendunud, et täielikule üksmeelele me ei jõua. on mõned muudatusettepanekud, mis lähevad täiesti teises suunas, aga suurem enamus on ikka ühte ja sama liini järgivad. nüüd siis neljas lõige. siin on meil ka terve hulk muudatusettepanekuid, samuti viienda, kuuenda ja seitsmenda kohta ma arvan, et põhjenduspunktides saame võib-olla panna paika neli kompromissi, põhjenduspunkt G, põhjenduspunkt J, põhjenduspunkt K ja põhjenduspunkt L osas. ja samuti põhjenduspunkti N osas niimoodi siis, mis raportis juba sisaldus. ma arvan, et meil on kompromisside leidmiseks alus olemas erinevate liik-, erinevate fraktsioonide liikmete vahel, aga on ka uued ettepanekud, mõned lähevad samas suunas, kuhu raport üldiselt mõned täiendavad üksteist. mul ei ole olnud võimalik vaadata veel nende kompromisside loomise võimalust. mul oli juba kohtumine mõningate liikmetega, kõik ei saanud tulla, aga olid kohal mõned assistendid, mõned parlamendiliikmed ning ma arvan, et järgmise nädala keskpaigaks suudame tulla välja esimese kompromissettepanekuga ning võiksime uuesti kohtuda kuueteistkümnendal kuupäeval Strasbourgis koos variraportööridega ning siis rääkida nendest muudatusettepanekutest. seda võiksime teha siis kuueteistkümnendal kuupäeval. mitte ainult neid kahte, kahteteist kompromissi, mida ma juba nimetasin, ei käsitleks me siis. me vaataksime ka uusi ettepanekuid ning vaataks, kas on võimalik veel täiendavatele kompromissidele jõuda, ka seetõttu, et vältida kordamist, sest nagu ma ütlesin, väga paljud muudatusettepanekud kordavad üksteist. Nad rikastavad raportit enamasti kuid mõned on siiski väga sarnased. ja ma olen üsna kindel, et me saame tulla välja igasuguste kompromissidega. hääletus toimub juunis komisjonis siin. ja kui ei ole võimalik kompromissile jõuda, siis otsustab äh, enamus, kuidas edasi minna. nii et need on põhilised küsimused seoses selle raportiga, need on küsimused, kus ma loodan, et me lahenduse leiame tean, et on paar-kolm mõtet või kolm-neli mõtet, mis jäävad lahtiseks. esiteks raamdirektiivi küsimus. kas raamdirektiivi küsimust toetatakse, mõned soovivad seda, mõned mitte. mina tuleksin välja kompromissiga. vaatame, kas selles osas on võimalik kokkuleppele jõuda. sama puudutab ka vaesusevastase võitluse eesmärke ning siis täiendavad prioriteedid erinevate fraktsioonide ettepanekud, mida tuleb arvesse võtta. samuti kriteeriumite küsimus, missuguseid kriteeriumeid rakendada kas ma nüüd olen suutnud kõiki üksikasju kommenteerida? sada kaheksakümmend seitse muudatusettepanekut ei ole väga lihtne, aga ma loodan, et te mõistate, et ma olen selles küsimuses äärmiselt avatud. olen avatud igasugustele seisukohtadele ja panustele, mis lähevad selle raporti ettepanekuga samas suunas ja enamik muudatusettepanekutest siiamaani on ka seda teinud. proua Teli, aitäh, proua esinaine. vabandan, proua Figueredo, ma ei saanud eile teie koosolekul osaleda kahjuks ühe väärarusaama tõttu, aga palju õnne teile teie töö puhul. tahaksin, et rõhutataks mitut asja siin esiteks asjaolu, et täna töö ning eelkõige tööst saada sissetulek ei kaitse enam vaesuse ohu vastu. seda peab siin meelde tuletama. ning äh, kriisi ajal on kaitsesüsteemid automaatsed stabiliseerijad mänginud olulist rolli äh, vaesuse ohu vähendamisel. aga täna on suur hulk ebavõrdsusi liikmesriikide vahel. ning äh, sel aastal, mis on äh, vaesusevastase võitluse ning sotsiaalse kaasatuse aasta, näeme, et Lissaboni strateegia oli tõeline läbikukkumine, sest vaesust ei ole välja juuritud ning ma arvan, et äh, sel aastal on meie õlul ajalooline vastutus. me peame tuletama meelde, millised on aastatuhande eesmärgid, mille on seadnud ÜRO ma tean, et äh, rohelised annavad äh, suurel hulgal tööd siin, eriti just muudatusettepanekute näol, sest oleme neid palju esitanud, aga tooksin siin välja kolm suunda, mis on olulised minu arvates ja teie raporti jaoks samuti. noortele omistatav tähelepanu kõigepealt, nad on esimesed kriisi ohvrid ning sageli diskrimineeritakse neid äh, kui nad soovivad ligipääsu sotsiaalõigustele. näiteks Prantsusmaal, minu kodumaal, kus äh, juurdepääs äh, sellele, mida nimetatakse äh, minimaalseks solidaarsussissetulekuks, on piiratud nende jaoks, kes on vähem kui kahekümne viie aastased. selleks, et saada seda abiraha, peab olema töötanud juba vähemalt kaks ja pool aastat ja nii edasi. nii et see puudutab vähem kui ühte protsenti noortest. nii et seda kindlasti peab arvestama seejärel. mitu muudatusettepanekut rõhutavad äh, kodutuse vastase võitluse tähtsust. ning siin peab rõhutama asjaolu, et me peame parandama ligipääsu sotsiaalteenustele, mis on mõeldud kõige marginalis-, marginaliseeritumatele ning haavatavamatele isikutele ning äh, minimaalsissetuleku määratlemine peab arvestama vaesuspiiri selleks, et tagada, et kõigil oleksid vajalikud vahendid selleks, et väljuda vaesusest. ning äh, te ütlesite, see miinimumsissetulek peab olema õigus, see tähendab olema, ta peab olema kättesaadav kõigile ilma igasuguse diskrimineerimiseta ning eelkõige just romidele. suur tänu! Merci beaucoup, Frederic Darden et.... aitäh, Frederic Darden ja seejärel Elisabeth. palun, härra Arden. Merci, madame la president. Tout d'abord, je voudrais dire. suur aitäh, lugupeetud esinaine. meie fraktsiooni nimel tahan ütelda, et me tunneme head meelt selle üle, kui suurt huvi on üles näidanud erinevad fraktsioonid selle raporti vastu. ja seda näitab eelkõige just see, kuivõrd palju esitati muudatusettepanekuid paljud neist on huvipakkuvad, see jällegi kindlasti muudab ka proua raportööri ülesande keerukamaks. osad neist jällegi äh, muudatusettepanekutest kattuvad ja täiendavad üksteist ja siin ma pean eelkõige silmas muudatusettepanekuid rohelistelt. ka meie fraktsioonilt. Kangue ja proua äh, raportööri enda fraktsioon. nüüd ma tahaksin tervitada tehtud tööd. ja me kindlasti üritame nüüd leida kompromisse kõikidel tehtud muudatusettepanekute alus. ma arvan, et see on tähtis, tähtis, ka teema on tähtis, sotsiaalne kaasatus on tähtis, võitlus vaesuse vastu on tähtis ja seda rõhutab väga hästi ka raport ikka kõik tehtud muudatuse ettepanekud panevad just rõhku võitlusele vaesuse vastu. nüüd, mis puudutab muudatusettepanekuid, siis ma tahaksin väikese kõrvalpõike teha, kuid siin vahel võib-olla on natukene problemaatiline see, et on tekkinud äh, tõlkeprobleeme sõnadega keskmine, keskne, võib-olla oleks vaja täpsustada teatud asju. vahel on võib-olla tegemist lihtsalt äh, tõlgendamise küsimusega. kuid sisuliselt me leiame fraktsioonis, et siin on meil võimalus nõuda komisjonilt direktiivi, raamdirektiivi mis siis looks miinimumsissetuleku süsteemi. jah, on selge, et see sissetulek ei pea olema sama kõikjal, kuid ma olen üpriski nõus, et on vaja mingit ühtset referenti, samuti aga on vaja arvestada ka riikide spetsiifikatega. näiteks Põhjariikide puhul on juba olemas kollektiivlepingutel põhinev süsteem, mis toimib ma arvan, et peaks ka selle siia lisama, kui me hakkame asju täpsustama. lisaks sellele, et äh, me peame direktiivi nõudma, leian ma, et see miinimumsissetulek, äh, mida peaks äh, siis kõikidele liikmesriikidele kohandama, peab saama see miinimumsissetulek, vabandust, miinimumsissetulek ka vahendiks võitlemaks vaesuse vastu roheliste esindajaga tuletas õigustatult seda meelde. nii, samuti on vaja tagada ühtne juurdepääs sotsiaalsele kaitsele, tervishoiule ja ma arvan, et selle juurde me peame taas ja taas tagasi tulema siin raportis. ja lõpetuseks ma tahaksin ütelda, et meie sooviks on konstruktiivselt teiega koostööd teha, proua raportöör, otsida häid kompromisse, mis kataksid kõiki neid aspekte. suur aitäh ja proua Elizabeth Linn! Yes, thank you. Uh, thank you uh, very much. jah, suur tänu, suur tänu proua Figureidole selle tutvustuse eest. mina ei ole muudatusettepanekuid esitanud, sellepärast et ma olen üldiselt raportiga nõus. enamiku muudatusettepanekutega mul ei ole mingeid probleeme, paljud küll kordavad üksteist, aga ma arvan, et raport iseenesest on juba äärmiselt selge ja hästi suunatud, ma olen alati toetanud seda miinimumsissetuleku garantiid kogu Euroopas aga ma tean, et paljud inimesed minu fraktsioonist ei soovi raamdirektiivi ning praegu on ka vale aeg raamdirektiivi jaoks. vaadake praegust majandusolukorda, mis toimub äh, Kreekas, Portugalis, Hispaanias, Iirimaal ning kui me ning praegu ei ole väga paljude inimeste arust õige raamdirektiiviga välja tulla, kuigi üldjoontes nad seda ideed toetavad kas võib-olla see on asi, mida tuleks kompromissis käsitleda. nüüd see kuuekümne protsendiline nõue keskmisest sissetulekust kuuskümmend protsenti peaks olema siis garanteeritud sissetulek. aga siis tuleks kõigepealt ju paika panna keskmine sissetulek ja niisugusel juhul see summa kogu aeg suureneb, sest keskmine sissetulek võib ju suureneda, kuid minule meeldiks rohkem, kui meil oleks mingisugune selgelt paika pandud vaesuspiir ja et see tagatud sissetulek oleks niisugune, mis võimaldaks inimestel elada ülalpool vaesuspiiri. seega tuleb paika panna õiged vaesuse kriteeriumid, mitte see kuuskümmend protsenti kuuskümmend protsenti keskmisest sissetulekust, sest et vaesus on üldiselt suhteliselt sarnane kõikides liikmesriikides, eriti näiteks kodutuse probleem, mida nimetati. ja selleks, et kodutust vähendada, on vaja inimestele miinimumsissetulekut. aga kui me võtame direktiivi kõne alla, siis me kaotame terve hulga toetajaid, just neid toetajaid, kes on seda kuutekümmet protsenti toetanud. mina olen iseenesest raamdirektiivi toetanud, aga ma tean, et minu fraktsioonis on terve hulk inimesi, kes seda ei toeta. aga kui oleks mingisugune niisugune sõnastus, mis räägiks miinimumsissetulekust liikmesriigi tasandil, siis oleks inimestel seda palju lihtsam to toetada. nüüd proua Kosta, palun. Eh, suur tänu. suur tänu proua Figueiredole tema suurepärase töö eest. tänan teda ka selle eest, et on niivõrd avatud kompromissettepanekutele olnud ning seetõttu on tekst struktureeritum. ning äh, me oleme esitanud palju kompromissmuudatusettepanekuid, nende eesmärk on muuta teksti sõnastus täpsemaks ning äh, muuta see tekst strateegilisemaks. siin peab rõhutama paari aspekti, mõne kolleegiga oleme üritanud seda instrumenti süvendada tegemist on vahendiga, mis võimaldab äh, võidelda sotsiaalse ebavõrdsuse ning vaesuse vastu ning tegemist on ka tsükli vastase vahendiga praegusel kriisiajastul. sest äh, see suurendab inimeste autonoomiat ning äh, praegu peame investeerima selleks, et vähendada inimeste sõltuvust. see sõltuvus on väga kallis riigi rahandusele tahaksin ka lisada, et minu arvates on oluline rõhutada, et tegemist on alusinstrumendiga, vajaliku instrumendiga, see on oluline signaal võitluses vaesu vastu, vaesuse vastu. meil on vaja miinimumvahendit, mis on kooskõlas muude instrumentidega ja seda peab täiendama teist sorti teenustega ning abitoetustega mõningates äh, riikides on need juba olemas. seal on äh, kasutatud äh, sotsiaaltagatisi kooskõlas muude laiemate vahenditega. siin räägiti dire-, raamdirektiivist, mis annab liikmesriikidele ning sotsiaalpartneritele võimaluse määratleda aspektid, mis on seotud nende meetmete rakendamisega. sellel on suur sotsiaalne sümboolne tähendus. ning see annaks ka vastuse küsimusele, mis siin tõstatati, kui räägiti töö, tööhõivest. vaesusevastane võitlus on midagi, mida ka ÜRO, mitte ainult Euroopa tasandil, on natuke kõrvale jäetud. nii et äh, kui meil on raamdirektiiv, mis arvestab subsidiaarsuspõhimõtet, siis äh, ta võimaldaks anda struktuursema, parema lahenduse sellele probleemile ning see võimaldaks inimestel, kes on kõrvale jäetud institutsioonide poolt, mõista paremini, et Euroopa Liit tahab kaitsta kodanike õigusi, mida korratakse Lissaboni lepingus üle. nii et ma arvan, et proua Figueredo väärtuslik töö äh, selleks, et äh, arvestada kõige olulisemaid muudatusettepanekuid, kindlasti selle suuna ka valima. ning loomulikult peaks seda tegema kõikide fraktsioonide tasandil. härra Ludvigson, palun. Eh, suur aitäh, proua esinaine ma tahaksin ütelda, et ma toetan sajaprotsendiliselt seda, mida tehakse võitlemaks vaesuse vastu. ma arvan, et tuleks tõesti teha kõik meist sõltuv selleks, et see eesmärk saavutada. Euroopas on väga suuri erinevusi, me rääkisime äsja sellest näiteks, kuidas kollektiivläbirääkimiste süsteem toimib. ma arvan, et kollektiivläbirääkimised on tähtsad. ma arvan, et meil peaks tõesti olema võimalus arvestada kõikide nende küsimustega nagu miinimumsissetulek ja muu. mõningatel juhtudel on väga keerukas teha vahet äh, selle vahel, kuidas miinimumsissetulekut defineeritakse. vahel on vaja seda täpsustada ning selgelt välja ütelda, mida me peame silmas oma erinevate mõistete vahel, mida Euroopas kasutatakse jah, tõepoolest Euroopas on suuri erinevusi ja sellega tuleb arvestada. suur aitäh, ma kardan, et äh, rohkem sõnavõtjaid enam ei ole, nii et proua Figureido, teil on siis võimalus kokku võtta selle raporti esimene läbivaatamine. komisjoni esindaja ehk soovite sõna? kas soovite sõna komisjonist? tundub, et mitte, nii et proua Figureido ah, siiski, siiski. pärast pikka järelmõtkemisaega komisjon siiski arvab, et võib-olla soovib sõna võtta, palun. Um, suur tänu. mul on rohkem üldised tähelepanekud. esiteks ma olen seda meelt, et see raport on väga oluline innustamaks aktiivsemat arutelu vaesuse vähendamise teemal. ning siin on ka mõned faktilised andmed on meil olemas, meie kolleegid meie sekretäriaadist jagaksid neid hea meelega teie kolleegidega, selle me jätame jätame siis nende teha, nii et mõne aja pärast esitame teile mõned faktilised märkused, aitäh. proua Figuredo. Em eh, resposta aqui à, à Comissão, eh, eu quero dizer que. Ja, suur aitäh kui me räägime põhjendustest, siis ma kaasaksin ka kahe tuhande kaheksanda aasta kolmandast oktoobrist eh, komisjoni teate mis äh, seega ka teatis on meil nimetatud põhjenduspunktides ja samuti raportis sees, see on nimelt nimetatud raporti seletuskirjas. kuid see soovitus ei avaldanud mingisugust mõju, kuigi komisjon nägi ette, et selle soovitusega saavutatakse midagi, siis seda ei juhtunud ja sest kui ta oleks mõju avaldanud, siis me ei oleks sellises olukorras, kus me praegu oleme. ja seetõttu me tahaksime rohkemat, seetõttu me räägime raamistikust nende meetmete suurendamiseks võttes arvesse, kui tõsine on see vaesusevastane võitlus, siis seda tahtsin öelda komisjonile, aga nüüd nendele kolleegidele, kes sõna võtsid. on näha, et üksmeelele jõudmine on üsna raske just raamdirektiivi osas, mis selles direktiivis peaks sisalduma, mis peaks olema direktiivi eesmärgid aga ma arvan, et me vähemalt võiksime püüda selles suunas tööd teha ja eks me siis näeme, mis välja tuleb. ühte punkti tahan selgitada ning korrata veel kord, asi ei ole miinimumpalgas. asi ei ole ka kollektiivläbirääkimistes Need loomulikult on olemas erinevate riikide seadusandluses ja need sinna ka jäävad. aga see ei ole üldse asi, mis oleks kaalul erinevate riikide erinevat korda näiteks palga moodustumisel ja nii edasi, seda kõike arvestatakse, sellest peetakse kinni. aga oluline, millele ma tahan tähelepanu juhtida, on miinimumsissetulek. liikmesriigid peavad garanteerima miinimumsissetuleku. nii et jutt ei ole mitte mitte mitte palgast, vaid talu, sissetulekust, nii-öelda toetusest, nii et seega on, on see oluline riikide eelarvetele, samuti on see oluline Euroopa eelarvele. kui mingisuguses riigis on probleemid, siis ei peaks meid, siis me ei peaks mitte jätma unarusse äärmist vaesust, vaid siis me peame leidma ühiselt lahenduse. nagu ma juba ütlesin, rõhutan veel kord, asi ei ole mitte miinimumpalgas, me ei pea üldse miinimumpalgaga tegelema hakkama. ja samuti peame puudutama siin kollektiivläbirääkimisi. meid huvitab miinimumsissetulek, mis on täiesti sõltumatu inimese enda töisest panusest. see tuleb otse riigieelarvest loomulikult on siin erinevaid tundlikke küsimusi see. see kuuskümmend protsenti keskmisest sissetulekust ühesõnaga mingisugune summa, mis aitab inimesel hoida pea vee peal, olla kõrgemal vaesuspiirist. vähemalt niimoodi me mõtleme praegu. kuuskümmend protsenti riigi keskmisest palgast erinevates liikmesriikides. ning sellega me jõuame Euroopa Liidu keskmise sissetulekuni. kontseptsiooniks ongi Euroopa Liidu keskmine sissetulek, aga räägime siin siiski liikmesriikidest, sest et keskmine sissetulek on liikmesriigiti erinev. samas aga arvesse tuleb võtta ka avalikele teenustele juurdepääsu paljudes riikides on avalikud teenused lihtsalt kättesaadavad, peaaegu tasuta, teistes riikides aga mitte, seda kõike tuleb arvesse võtta. ning see tähendab, et me peame silmas kõikide riikide erinevaid erinevusi, aga sellest hoolimata meil võib olla üks raamistik ja see ongi minu ettepanek, mille ma teen. nii et komisjon peaks käesoleval vaesusega võitlemise aastal tulema välja mingisuguste konkreetsete lahendustega. mõnedes liikmesriikides on olemasolev raamistik juba üsna hea, aga mõnedes mitte, mõned liikmesriigid vajavad abi. see on solidaarsusküsimus, see on Euroopa Liidu solidaarsuse, solidaarsus ja, ja abi küsimus läbi Euroopa Liidu ühise eelarve niisiis kuueteistkümnendal toimub meil koosolek, see siis põhineb erinevatel ettepanekutel, neid arutatakse ja siis läheme juba spetsiifilisemaks, aitäh! jah, aitäh ja palju peale, julget pealehakkamist muudatusettepanekute kompromissideks vormimisel. hääletus toimub kahekümne neljandal juunil. ja ma saan aru, et enne veel toimuvad koosolekud teistega, et kompromisse koostada ja täiskogul läheb see hääletusele oktoobris, siis koos komisjoni muudatustega. tegemist on siis rahvusvahelise vaesuse vastu võitlemise päevaga kõigele lisaks ning äh, siis on meil ka pidulik istung ja tuletan meelde, et äh, meil on siis ka auväärne külaline kutsutud sõna võtma täiskogul. suur tänu kõikidele, kes jäid kuni lõpuni. isegi kui täna hommikul pidime me siin pause pidama, jätkame homme hommikul. ja siis proua Linn juhatab koosolekut kell üheksa, head õhtut!